okei okay.. okei okay,, everybody. niisiis, äh, me alustame nüüd istungit, äh, sellepärast et äh, kõigepealt halb uudis, mul on mõningad teadaanded ma teen ettepaneku, et ma natukene muudame oma päevakorda, nii et, et esimene päevakorrapunkt on endiselt päevakorra kinnitamine, siis tulevad juhataja teadaanded ja ma loodan, et nende teadaannete ajal äh, Äh, mõned saadikud, kes on hiljaks jäänud, jõuavad ka siia kohale ja siis jätkame mõttevahetusega äh, Taani ministriga. kas me võime sellise muutusega päevakorra kinnitada? aitäh. niisiis äh, tead-, teadaanded puudutavad kolmepoolseid kohtumisi. viimasel kohtumisel, kahekümnendal juunil Omnibus kahe osas saavutati edusamm Äh, Solventsus kahe ühendamise osas Euroopa määrusega. Äh, komisjon ja nõukogu nõustusid äh, terve rea tehniliste standarditega, mis puudutavad meie lõpetamisklauslid ja see tähendab, et tehnilised standardid võetakse praegu vastu delegeeritud aktidena ning äh, pärast kahte aastat siis, kui regulatiivsed tehnilised standardid, nii et alguses nad on delegeeritud aktid ja siis muutuvad tehnilisteks standarditeks. kõik äh, muud rakendusmeetmed muutuvad ka delegeeritud aktidest, äh, kas tulevikus tuleb teha tehnilisi muudatusi või ei, kui tuleb, siis need on regulatiivsed tehnilised standardid. mis puudutavad pikaajalisi tagatisi, siis siin toimusid põhjalikud arutelud, aga mingit kokkulepet ei saavutatud Äh, veel lahendamata küsimusi äh, on, äh, küsimused on seotud üleminekurežiimiga, riigivõlakirja, võlaga ja järgmine kolmepoolne kohtumine peaks toimuma kolmandal juulil. Euroopa Riskikapitalifondi ja Sotsiaalettevõtlusfondi osas toimus kolmas kolmepoolne kohtumine samuti kahekümnendal juunil ning neljas äh, triloog toimub, äh, toimus siis kahekümne esimesel juunil, seal käsitleti sotsiaalettevõtlusfondi. mõningasi edusamme on tehtud, aga on veel mitmeid lahendamata küsimusi ning uus kolmepoolne kohtumine peaks toimuma täna pärast EKONi kohtumist ning lõpetuks äh, riiklikud ja regionaalsed raamatupidamise arvestused, neil toimus neljapäeval kolmas äh, triloog, üks oluline küsimus jäi lahendamata, seda olete ilmselt ka meedias näinud, mõned liikmesriigid äh, ei äh, taha loobuda kohustustest, mis on seotud pensionitega. parlament leiab, et et selline lähenemine on vastuolus nende kohustustega, mis meil on kuueses õigusloomepaketis. läbirääkimiste meeskond avaldas samal päeval pressiteate, kus me teatasime, et läbirääkimised peatati seetõttu, et eesistujamaa ei saavutanud selles, ei saanud selles küsimuses mandaati. ja ma tahaksin rõhutada, et tegemist ei ole siin eesistujamaa puudusega praegu ootame siis nõukogu ettepanekuid ning loodetavasti saame siis edasi liikuda. niisiis, nii palju siis äh, kolmepoolsetest kohtumistest kapitalinõuete osas möödunud nädalal triloogi ei toimunud, sellel nädalal toimub aga neid tervelt kaks ja veel peaks toimuma neid ka Strasbourgis. niisiis, nüüd on mul hea meel tervitada meie komisjonis äh, Taani majandus- ja siseministrit Äh, tegemist on tavalise mõttevahetusega eesistujamaa ministriga. loomulikult äh, majanduslik dialoogi kontekstis me just avaldasime riigipõhised soovitused, need avaldati kahekümne teisel juunil reedel, nii et, et äh, võib-olla on veel natukene liiga vara neid põhjalikult arutleda ja meil toimub ka kohtumine teisel juulil. niisiis võib-olla mõned teist juba soovivad neid soovitusi kommenteerida, aga võib-olla ei ole mõtet oodata vastust, enne kui nõukogu on neid ka arutanud, aga eks me näe, kuidas asjad arenevad. minister saab sõna umbes kümneks minutiks ja siis toimub tavaline mõttevahetus. nii et, et suur aitäh, et te siia tulite ja teil on sõna. suur aitäh lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud, ma olen äh, väga oodanud seda võimalust pidada arutelu äh, teie komisjoniga. tegemist on nii euroala jaoks kui ka Euroopa Liidu jaoks te tervikuna olulise ajahetkega. Äh, ülemkogu on tulemas, samuti on meil toimunud küsimused äh, Fiskaalliidu, Pangandusliidu küsimuses, nii et, et väga oluline on arutada, mida me oleme saavutanud nõukogude, parlamendi ja komisjoni vahelises koostöös ja kuidas meil on siis läinud majanduse juhtimise vallas ning äh, eelarve konsolideerimise vallas ma loodan, et meil on praegu võimalik teha inventuuri äh, sellest, mida me oleme saavutanud Äh, selle kuue, esimese kuu jooksul, mil oli siis Taani eesistumine ja seda kuud, kuud iseloomustas mitte üksnes kriis, vaid ka esimene Euroopa poolaasta. me oleme keskendunud kolmele Euroopa Liidu prioriteedile, kõigepealt majanduse juhtimine, teiseks äh, finantssektori reguleerimine ja kolmandaks maksustamine. majanduse juhtimine on majanduslike arutelude keskmes olnud juba mõnda aega, teie teate seda ilmselt paremini kui mina, sellepärast et te olete kuues õigusloome paketi alal väga palju olulist tööd teinud. see pakett jõustus Taani eesistumise esimestel päevadel. me oleme väga palju pööranud tähelepanu rakendamisele me oleme langetanud usaldusväärseid, hästi argumenteeritud otsuseid ja loomulikult on järgmiseks sammuks rakendamine. komisjon on tulnud välja ka kahe täiendava õigusloome ettepanekuga, nõndanimetatud kahese õigusloome paketiga, äh, selleks, kuidas euroala koordineerimist parandada, kuidas äh, korra-, kontrollida eelarvepoliitikat Te kahtlemata teate, et nõukogu saavutas juba kahekümne esimesel veebruaril esialgse kokkuleppe ning sellest ajast saadik on nõukogu suure huviga oodanud teie arutelude tulemusi. ma arvan, et selle äh, töö lõpetamine väga kiiresti on väga oluline, sellepärast et kahene õigusloomepakett peaks jõustuma enne kui liikmesriigid hakkavad välja töötama oma kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvet selle aasta sügisel. tõenäoliselt me ei suuda väga kaugele minna parlamendiga aruteludega veel oma eesistumise ajal, aga me loodame, et äh, äh, järgmise eesistumise ajal jõutakse kiiresti järeldustele. nüüd teine asi, mida ma tahaksin mainida seoses majanduse juhtimisega on loomulikult esimene Euroopa poolaasta pärast siis äh, kuues õigusloome paketi jõustumist ning siis äh, selleaastane Euroopa poolaasta on tõesti olnud tunnistajaks olulistele uuendustele äh, me käivitasime majanduse dia-, majandusalase dialoogi Euroopa Parlamendiga ning ma usun, et see on väga oluline vahend suurendamaks Euroopa poolaasta läbipaistvust, poliitika koordineerimist ning äh, institutsioonide vahelist suhtlust. mis puudutab nüüd äh, riikidele suunatud soovitusi, siis kuuene õigusloome pakett äh, viis sisse nõndanimetatud täida või selgita põhimõtte. Ecofinis muide nimetati seda hädalda või selgita põhimõtteks Eh, igatahes nõukogu on suurel määral eh, võrreldes siis varasemate aastatega eh, olnud nõus komisjoni soovitustega ja on tõesti sisse toonud ainult sellised väiksemad muudatused. minu arvates peaks seda uut menetlust veelgi laiendama Äh, Nendes, nendel puhkudel, kui seisukohad nõukogus on, on olnud erinevad komisjoni omast, siis on nõukogu äh, neid seisukohti ka eraldi selgitanud, just nii nagu peagi kõige olulisem eh, uuendus seoses kuuese õigusloome majanduse eh, paketiga on uus makromajanduse tasakaalu nihete eh, menetlus ja selle kohta on isegi välja töötatud lühend MIP ja ma ei taha seda lühendit ise kasutada, sest mulle tundub, et meil on neid lühendeid juba nii palju, et keegi enam ei saa aru, mida nad tähendavad mis on võib-olla uus ja oluline, on see, et selle menetluse raames on Eh, ette nähtud ennetavad soovitused ja need on nüüd integreeritud siis eh, riigipõhistesse soovitustesse, mida väljastatakse Euroopa poolaasta raames ja nende eesmärk on siis eh, ära hoida kriiside kordumist. Nende riigipõhiste soovituste osas tegime lõppjäreldused möödunud reedel siis ECOFIN-i kohtumisel ning viimased ametlikud sammud astutakse siis juulis toimuval ECOFIN-i kohtumisel pärast sellenädalast ülemkogu. ja nüüd kõneleksin teisest prioriteedist, milleks on finantsturgude reguleerimine. viimase kuue kuu jooksul on eesistujamaal tulnud tegeleda terve rea äh, finantsreguleerimist puudutavate ettepanekutega. Äh, läbirääkimised on väga erinevates staadiumites nii nõukogus kui ka Euroopa Parlamendis. meil on äh, väga hea meel selle üle, et me oleme olulisel määral suutnud siis finantsteenuste tegevuskavaga edasi minna. mul on väga hea meel selle üle, et me oleme saavutanud poliitilise kokkuleppe Euroopa Parlamendiga Emiri määruse osas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 Äh, nende ettepanekutega me loome ühised reeglid, mis suurendavad äh, turvalisust ja tõhus, äh, tõhusust siis börsiväliste tuletisinstrumentide turul ja see on kahtlemata väga hea. eesistujamaa on alustanud ka tervet rida kolmepoolseid kohtumisi Euroopa Parlamendiga terve rea edasiste ettepanekute osas ja üks eriti oluline teema on loomulikult, ähm, äh, nagu siin juba palju korduvalt on öelnud, kapitali äh, nõue, nõuded. Need on olnud siis meie prioriteediks finantssektori reguleerimise vallas ja nagu te teate, meil õnnestus üldise kokkuleppe osas, lähenemise osas kokkuleppele jõuda mai keskel toimunud ülemkogul Äh, läbirääkimised nõukogu ja parlamendi vahel on käsindanud äh, väga paljudele asjadele väga lühikese aja jooksul. tegemist on siis tõesti väga äh, keerulise küsimusega üks asi, mis mulle siiski muret valmistab, on see, et me tõenäoliselt ei suuda lõplikku kokkulepet saavutada eh, terves reas küsimustes, kui asjad praeguses tempos edasi liiguvad. Eh, see on loomulikult kahetsusväärne ja ma arvan, et me peaksime tegema täien-, täiendavaid jõupingutusi selleks, et eh, et kõik osapooled, nõukogu, parlament ja komisjon liiguksid kiiremini edasi samuti oleme me lõpetanud ettevalmistused terveks reaks ettepanekuteks, ma räägin siin näiteks läbipaistvusdirektiivist, eluasemekrediidi direktiivist ja krediidireitingu agentuuride määrusest mul on väga hea meel, et teie äh, komisjon võttis vastu raporti krediidireitingu agentuuride kohta möödunud nädalal. nõukogu on nüüd valmis nende oluliste ettepanekute üle läbirääkimisi alustama ning loomulikult toetame me äh, järgmist eesistujamaad nendel läbirääkimistel kui nüüd kõnelda siis meie kolmandast prioriteedist maksustamisest, siis Taani eesistujana on pööranud erilist tähelepanu äh, Äh, komisjoni ettepanekule finantstehingute maksu sisseviimiseks. arvestades selle teema olulisust, on eesistujamaa teinud väga äh, suurt tööd hoolitsemaks selle eest, et meil toimuks siin edasiminek ja et me leiaksime lahendusi. me oleme organi-, organiseerinud terve rea äh, töörühmade kohtumisi, ühtekokku kuus vist, selleks, et läbi vaadata need tehnilised aspektid ja samuti on ECOFINis toimunud terve rida poliitilisi arutelusid me arutasime finantstehingute maksu ECOFINis äh, möödunud nädala reedel ja saavutasime ka mõningaid olulisi tulemusi. kõigepealt me täheldasime, et mitte kõik liikmesriigid ei toeta komisjoni ettepanekut finantstehingute maksu osas. Äh, see ettepanek vajab ühehäälset toetust ja seetõttu ei saa me seda ettepanekut vastu võtta sellisel kujul, nagu ta praegu on. teiseks, me täheldasime mõningate liikmesriikide vahel soovi äh, vaadata uuesti läbi tõhustatud koostöövõimalused. lõppseisukoht, kuidas edasi minna tegelikult äh, fin-, äh, finants tehingute maksu osas äh, on see, mis käib tõhustatud koostöö alla. üheks võimaluseks oleks selline samm-sammuline lähenemine, kõigepealt aktsiate maks äh, kõige esimese sammuna ja siis maks ka muude varade osas. ja selleks ähm, äh, ja lõpetuseks ütleksin niimoodi, et see tõhustatud koostöö näibki olevat praegu võimalik edasiliikumise viis. Taani eesistujamaana on teinud suuri jõupingutusi selleks, et saavutada ka edasiminekud säästude maksustamise osas see teema on äh, väga olulisel kohal võitluses maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidmisega. Äh, direktiivi ajakohastamises on kokku lepitud tehnilisel tasandil ning poliitilisel tasandil me oleme arutanud kompromissettepanekut, mis puudutab läbirääkimiste mandaati Šveitsi ja teiste kolmandate riikidega kahjuks ja, ja see on tõesti väga kahetsusväärne. Äh, kahe liikmesriigi vastasseisu tõttu ei ole seda mandaati veel saadud eesistujamaa annab aru ülemkogule ja ülemkogu on rõhutanud, kui oluline on vältida äh, maksude, maksudest kõrvalehoidmist ja maksupettust. ja loomulikult äh, on äh, kahju, et nõukogu ei, et me ei suutnud sellist, selles küsimuses me ei ole sellist lahendust suutnud leida Taani eesistujamaaga on pööranud tähelepanu ka energiamaksustamise direktiivile sellepärast, et saavut-, selleks, et saavutaksime oma energia ja kliimaeesmärgid, energia maksustamine on jällegi väga keeruline maksustamisalane teema, kus liikmesriikide seisukohad on tõesti väga erinevad. ECOFINis toimus äh, selles küsimuses möödunud reedel konstruktiivne aruandu, kus me panime paika prioriteedid, kuidas edasi minna ja me loodame, et see edasiminek toimub Küprose eesistumise ajal. president, lugupeetud saadikud, äh, ootan huviga meie tänaseid arutelusid, aga tahaksin tahaksin teid ka tänada teie koostöö eest Taani eesistumise ajal ja tänan teid tähelepanu eest. And... suur teine, tänu teile, proua minister, suur tänu selle ülevaate eest ja info eest, mida meiega jagasite annaksin nüüd sõna kõigepealt koordinaatoritele või nende asendajatele ja siis pärast seda on sõna ülejäänutel liikmetel seni on Jean-Paul Gauzes Rahvapartei nimel ja Leonardo Domenici sotsiaaldemokraatide nimel mul nimekirjas. ootan veel, et kes Aldest tahaks sõna Olle Schmidt, nagu ma aru saan, Sven on kohal Ivo konservatiivide seast ja siis edasi ülejäänud saadikute käes kord ja võimalus, kuivõrd ülejäänud fraktsioonid on esindamata. Jean-Paul, aga palun. suur tänu, proua juhataja Äh, proua juhataja, proua minister, te andsite meile väga täpse ülevaate selle töö kohta, mida on tehtud Taani eesistumise ajal, see, mida on saavutatud ja seega ma ei hakka teile konkreetselt esitama küsimusi, äh, vaid ühe märkuse teeksin kalendri kohta. Euroopa on täna väga raskes olukorras väga keerulises olukorras. neljapäeval ja reedel kohtusin Rahvapartei eh, ridadest pärit eh, eh, rahandusministritega ja tegemist oli viimase kahe aasta jooksul ühe kõige raskema kohtumisega. Teie rääkisite samuti kalendrist ja siin tulebki välja meie süsteemi kõige suurem puudujääk. Te rääkisite sellest kaheosalisest õigus, seadusandlikust paktist Äh, veebruarist alates on seda asja arutatud võib-olla parlament isegi natukene liiga kaua ja teie pidasid, pidite pidevalt ootama meie seisukohti, aga me ei ole kunagi proaktiivsed, me ei reageerime ainult olukordadele, me ei, me ei enneta mitte midagi. täna näiteks äh, praegu siis äh, räägitakse pangandusliidust. aga ma tuletaksin teile meelde, et aastal kaks tuhat kümme sellel ajal, kui me rääkisime äh, finantsturgude järelevalve äh, pangandus, kindlustus ja finantsteenuste valdkonnas üle, oli äh, juba pa-, parlamendis selline ettepanek tehtud pangandusliidu loomiseks. olgu selleks siis Keskpank, Euroopa Järelevalveasutus või kes iganes aga kahe tuhande kümnendal aastal äh, härra Margallo, kes oli meie raportöör, kellel muuseas on läinud väga hästi, äh, ta on uue Hispaania valitsuse majandus- ja rahandusminister, juba pakkus välja kõik pangandusliidu, äh, kes seda ei soovinud, liikmesriigid detsembris kaks tuhat üheksa ECOFIN-i seisukohad olid selged, nad unustasid absoluutselt kõik ära selle, et Euroopa Parlamendil on kaasotsustusmenetlus nendes küsimustes ja euroala lihtsalt otsustas kõik ära omamoodi äh, kui me räägime sellest, kes peaks selle kolm, nende kolme agentuuri eest vastutama, leiti äh, lahendus, äh, mis, mis tähendas seda, et äh, ei saanud sinna paika kõige paremad inimesed ja siis Euroopa Pangandusjärvele asutuses ei ole piisavalt kompetentseid inimesi, kes eh, ei, eh, ja nad ei suuda operatsioone läbi viia õigesti. ja kes selles on süüdi, selles on süüdi liikmesriigid. ja meie parlament, eh, vähemalt kõik meie Euroopa-meelsed fraktsioonid tahaksid siiski hakata ennetama seda, mis juhtub, mitte kogu aeg reageerida, me tahame, et me oleme mõneti rohkem Euroopa-meelsed, kui seda on liikmesriigid Äh, ja nõukogus on pidevalt äh, sellised plokid. Äh, tulemused on selles, et me põrkame kogu aeg kokku vastu seina. olukord on kehv praegu ja ma arvan, et kaaskodanikud, kellega me kohtume, ütlevad väga selgelt välja, et nad ei saa aru sellest, mis toimub. Euroopa on täiesti suutmatu ja ei tee mitte midagi aru ma tahaksin teid tänada tehtud töö eest, äh, mis te olete saavutanud, on kõik väga hea ja, ja on meid palju edasi viinud, kuid ma ütleksin seda, et meie parlament oskab asju ennetada, kahjuks meid aga ära ei kuulata. Äh, ja ma kordan seda, mida ma ütlesin äh, Google'i kohta ajakirjanikele, et tuleb see hetk, Äh, selline suhtumine on ebasünnis, et tehakse Euroopas, langetatakse mingid otsused, siis minnakse koju tagasi äh, ja süüdistatakse selles Euroopat. see hetk tuleb ka kuskil kätte, et, äh, et selline asi peab lõppuma, lõppema. Te arvate ilmselt samamoodi nagu mina, et kui praegu mitte midagi sellel järgmisel ülemkogul ei saavutata, siis on see üheks suureks hoobiks Euroopale. proua minister jah, see ongi võib-olla üks kõige olulisemaid äh, arutelusid, millele te, äh, Jean-Paul, viitate. tõesti, äh, meil on praegu suur lõhe selle töö vahel, mis on ära tehtud selleks, et finantshaldus oleks parem, et inimeste maksuraha ei kuritarvitataks ja samas äh, teisalt siis kogu see töö, mis on ära saavutatud, selles osas langetada, äh, pannakse kogu aeg tõkkeid ette. ja on väga kahetsusväärne, et äh, rahvas ei mõista seda, et Euroopa institutsioonid on üheskoos asunud tööle mitte ainult selles kriisi kontekstis, vaid et üheskoos sillutatakse teed paremini reguleeritud finantssektori suunas, et majandusjuhtimine oleks ka ühtsem Euroopas aga äh, piisavalt ei ole meil aega, et need asjad äh, käima lükata. ja loomulikult on äh, praegu see oht, et toimub järjekordne pikk ja, ja raske ülemkogu, mis tulemusi ei too, kuigi lootused on kõrgele kruvitud, et midagi konkreetset saavutatakse näiteks, et äh, luuakse paremad investeerimisvõimalused Euroopasse. Äh, aga meil on praegu kogemusi juba ju selle kohta olemas, kuidas Euroopa äh, saab reguleerida. nii et seda ka järgitakse aga vaja on äh, institutsioonide vahel usaldusväärset dialoogi ja ka institutsioonide ja liikmesriikide vahel, teil on täiesti õigus, kui te ütle oma, oma sõnades, et alati on paar liikmesriigi, kes blokeerivad kõike. aga võib-olla see on ka peegeldus sellest, et äh, ei ole saavutatud äh, kas siis head või isegi perfektset tasakaalu selle kohta, mida institutsioonid peaksid tegema ja mida liikmesriigid peaksid tegema nii et äh, kriis või või tavaolukord, äh, tööd teha aluslepingute kallal on veel palju, aga ka töötingimuste loomisel on palju teha selleks, et äh, tekiks vastastikune usaldus. see arutelu ilmselt täna ei päädi, sellepärast et kestab ta ilmselt kaua. kuni me jõuame olukorrani, kus saavutatakse tasakaal sellel põhjusel me ju neid ülemkogusid äh, kokku kutsumegi, pöörame sellele palju tähelepanu, põhjus selleks on selge, et äh, liiga vähe pööratakse tähelepanu tööle, mis äh, on juba ära tehtud. suur tänu, Leonardo Domenici, palun järgmisena. suur tänu, proua minister, ma tahaksin kõigepealt teid tänada äh, nõukogus ära tehtud töö eest ja eriti tahaksin meid tänada reitinguagentuuride osas saavutatu raames, ma olin raportöör parlamendis selles küsimuses, aga mul on teile kaks küsimust täna ja liituksin sellega, mida ütles äh, hetk tagasi Jean-Paul Gauzes, kes täiesti äh, õigesti kaebles selle üle, et mõned väga olulised otsused langetatakse äh, väga väikeses ringis, äh, kinniste uste taga ja ei arvestata teda ülejäänud ühenduse institutsioonidega. aga minu meelest on juba edasiminek ka see, et selliseid põhimõttelisi otsuseid üldse langetatakse minul on jäänud nimelt mulje, et äh, need, et uus ülemkogu, mis tuleb siis kokku kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal juunil, selle osas on juba äh, väga palju pessimismi liikvel ja seega mul on teile konkreetsed küsimused. üks puudutab pangandusliitu ja eelarveliitu ja minu küsimus puudutab täpselt pangandusliitu, kuhu me oleme sellega jõudnud, millised on erinevad seisukohad, me teame ju, et need seisukohad lähevad nõukogus vägagi lahku äh, seoses äh, nende väga oluliste otsuste langetamisega. ja minu küsimus teile on tegelikult äh, seotud Hispaania poolse abipalvega oma pankade rekapitaliseerimiseks ja kõik see on ühtlasi eh, seotud sellega, kuidas seda abi rakendatakse, kuidas see tegelikult hakkab välja nägema. Eh, kas on tulemas mingisugune korrapärane pankade restruktureerimise fond või, või mismoodi see asi eh, välja näeb, sellepärast et kõhklusi seoses selle Hispaania panga looga on päris palju. väga on neid, kes äh, nõuavad äh, otsetoetuseid või otseabi nii-öelda äh, pangandussüsteemile, ehk teisisõnu, kuhu on praegu arutelud jõudnud nõukogu sees pangandusliidu kohta? kas äh, nähaks, millisena nähakse ette seda konkreetset pankade väljapäästmist ja kas jõutakse ülemkogus ka mingisuguste konkreetsete kokkulepeteni? ja järgmine punkt äh, Äh, võlad äh, keskpikas äh, perspektiivis ja nende riikide aitamine, kes on tõsistes võlgades. kreeklased on nüüd pärast valimisi palunud Euroopa kavade osas pikendusperioodi. mida arvatakse nõukogus selle kohta? ma hea meelega vastaksin teile konkreetselt, kuid kahjuks väga paljud küsimused on tegelikult suunatud euroala esindajatele. ja see muidugi näitab konkreetselt ka seda, et mitte ainult ei pea me rääkima institutsioonide vahelistest suhetest, vaid ka euroala ja eurosalasse mittekuuluvate riikide vaheliste suhete tasakaalust loomulikult me saame aru, et ähm, suhted ei ole ainult piira, piirne ainult sellega, et kes on euroalasse kuuluvad ja kes ei ole, me Euroopa ei ole kaheks jaotunud. Neid probleeme, kus äh, kom-, kom, omavahel teevad koostööd viisteist, seitseteist riiki, see ei ole piiratud ainult euroala ja sinna mittekuuluvate riikide vaheliste lõhedega aga sellest pangandusliidust rääkides ma arvan et väga paljud on praegu äraootaval seisukohal Van, eh, Van Rompuilt eh, ja üsna pea ta peab oma avaliku avaldusega välja tulema ilmselt ka liikmesriigide ees, meie ei ole seda näinud ja tema aruannet me pole ka näinud, isegi selle eelnõud mitte. ja kuivõrd on väga palju erinevi, erinevaid seisukohti esitatud ka näiteks rahvusvahelises ajakirjanduses arvan ma, et oleks väga hea, kui meil oleks natukene konkreetsem mingisugune skeem või, või peaks mõtteid koondama selle kohta, mida see pangandusliit võiks tegelikult tähendada, sest et mõtteid, nagu ma ütlesin, väga palju, sellest oleks kasu nii nõukogule kui ka Euroopa Parlamendile ja teie komisjonile, kui meil oleks mingi konkreetsem ettepanek esitatud nüüd veel, Hispaania palus äh, toetust pankade rekapitaliseerimiseks, jällegi see on euroalasse äh, kuuluvate riikide asi, aga ma arvan, et seda tervitavad siiski kõik liikmesriigid. seda sellepärast, et äh, kui Hispaanias on siis stabi-, süsteem saab stabiliseerunud, siis sellest saavad kasu kõik. saja või kuuekümne kahe miljardi laenu andmine ei ole mingisugune äh, Ähm, kiirlaen, vaid see tuleb ikka väga tõsiselt läbi mõelda ja äh, Hispaania peab esitama väga selge plaani selle kohta, kuidas ta kavatseb rekapitaliseerida need pangad, aga nagu ma aru saan, see asi, see töö on käima läinud, ei ole veel lõppenud, aga eelmise aasta reed-, <laughs> vabandust, eelmise nädala reedel ECOFINis oleks pidanud nõukogu finantsmääruse kohta esitama oma ettepaneku. kahjuks aga sellepärast, et meil oli nii palju olulisi küsimusi teisigi, tuli asi edasi lükata, sest me ei saanud äh, seda lubada, et komisjon oma ettepaneku finantsmääruse kohta esitab äh, pärastlõunal, hilisel pärastlõunal, vaid me tahaksime, et ta teeks seda hommikul, et kõik sellele tähelepanu pööraks sellepärast et need väljapäästmiste küsimused või põhjalaskmiste otsused äh, on olulised ka kodanikele me ei taha et maksumaksja panku välja päästab kui pangad ei käitu vastutusvõime vastutustundlikult ja ma arvan et see on väga oluline otsus nõukogult ja loodetavasti küpros järgmise eesistujana pöörab sellele tõsist tähelepanu, me oleme seda oodanud väga palju. Kopenhaagenis toimunud mitteametlikul finantsministrite kohtu, rahandusministrite kohtumisel äh, nõuti seda väga äh, ministrite poolt. arutelu Kreeka abiprogrammi kohta, see samuti tegelikult on euroala asi ja mitte mingisuguseid lõppjäreldusi tehtud ei ole, nii palju vähemalt, kui mina tean suur tänu! Äh, üritame nii palju kui võimalik äh, siis teha nii, et küsimus ja vastus, küsimus ja vastus vähemalt esimeses voorus ja ka siis vaatame edasi, aga natukene kiiremini peame kõik tegema ja Olle Schmidt, palun. suur tänu, proua juhataja, suur tänu teile, proua minister. ma asendan täna Silvi Kulaari ja seega küsimus on hoopis teistsugune ja küsimus on minu küsimus. Euroopa põhja osades äh, praegu äh, juunis ähm, jaanipäeva paiku, kui terve öö on valge, toimub väga palju meil igasuguseid grillipidusid ja aiapidusid ja ühel aiapeol küsiti mu käest, et äh, sina vist küll tead, kust see raha kõik peaks tulema, mida nüüd üle terve Euroopa laiali jagatakse. ja see oli väga Äh, nutikas küsimus ja ma üritasin sellele nii pedagoogiliselt vastata kui võimalik, aga ma arvan, et see on see küsimus, mida küsivad endast, endalt täna väga paljud eurooplased, kustkohast see raha tuleb ja kes äh, lõppkokkuvõttes need laenud kõik kinni maksab. Te, proua minister, sellele mööda minnes ka vihjasite, nimelt rääkides kahekäigulisest Euroopast. Äh, Rootsi ja Taani meie oleme ühes ja samas paadis. Ühendkuningriik ei taha üldse Euroopa Liidus olla ja võib-olla varem või hiljem nad ka siit lahkuvad, aga meie teiega, Rootsi ja Taani, tahame kuulda ja kodanikud ilmselt ka. aga äh, mis te arvate sellest kahekäigulisest Euroopast ja mis on kõikide nende kohtumiste tulemused? tehakse selliseid avatud äh, pakkumisi, äh, kus öeldakse, et me võime nendega liituda, kui tingimused on head, aga ei pea kas te ei arva, et äh, see kujuneb meie jaoks järjest problemaatilisemaks? ja võib-olla mitte praegu, aga mingil hetkel võime me leida ennast põhimõtteliselt samas olukorras kui Norra. me oleme külalised mingis klubis, äh, kuhu me tahaksime küll võib-olla kuuluda, aga peame ootama kogu aeg ukse taga, kui samas tehakse otsuseid, mis puudutavad ka meid nagu te aru saate, need küsimused, jah, te ütlete, on kõik seotud euroalaga, aga kuidas ja milline näeb välja dialoog ja info liikumine siis euroala ja muude liikmesriikide vahel? ja mida kavatsevad need riigid siis teha, kes on väljaspool, et ka oma sõna maksma panna? ja mis hetkel see rong lihtsalt jaamast lõpuks välja sõidab ja meie jääme äh, Äh, sinna platvormile tolknema. kas tegemist ei ole väga riskantse programmiga Euroopa jaoks, et Euroopa järjest lõhestub? ja mida te kavatsete teha selle jaoks, et need riigid, kes on väljaspool, kes ei ole rongile veel astunud, mõistaksid seda, et see kõik võib viia Euroopa Liidu kokkuvarisemiseni? aitäh. kõigepealt, kust see raha pärit on? kuivõrd me kogu aeg räägime sellistes kosmilistes, kosmiliste numbritega, siis inimesed tõesti täiesti võõranduvad, sellised rahasummad ei tähenda mitte midagi, need on täielikud rahamäed nende jaoks, nad ei hoovagi seda, kui suur summa see on. aga loomulikult on see, et see raha ei kuku laest. keegi kusagil peab selle raha teenima maksumaksjad peavad tööd tegema, maksu maksma, riik peab selle kokku korjama erasektorilt ja erasektor siis ostab kokku võlakirju selleks, et eh, see raha kuskilt leida. aga seda ei tohigi unustada, et isegi kui me räägime nendest kosmilistest summadest, räägime me põhimõtteliselt ju sellest, et inimesed peavad eh, töötama selleks, et eh, aidata teised välja päästa. eesistumise ajal oleme meie üritanud väga praktilisel tasandil langetada nii palju otsuseid kui võimalik kahekümne seitsme liikmesriigina ühtselt. isegi kui meie ees on olnud öö, äh, kvalifitseeritud häälteenamust äh, vajav äh, otsus oleme me üritanud saavutada ühehäälsust nõukogus näiteks e, e, fiskaalkokkulepe see oli kokkulepe millele lõpuks oma toetuse andsid kakskümmend viis liikmesriiki ka selle ajal me ütlesime samamoodi, et just praegu tuleb näidata seda, et kakskümmend seitse liikmesriiki Euroopas ühtsena suudavad otsuseid langetada, just siis võtsime vastu selle Emiri ühehäälsel, tegime endast, andsime endast kõik selleks, et üldine lähenemine välja kujundada ka kapitalinõuete direktiivi osas kahekümne seitsme liikmesriigi vahel. selle, kogu meie tegevuse raam, raamiks on ju äh, ühisturg ja äh, jah, äh, praegu räägitakse väga palju sellest, et äh, võib-olla mõned liikmesriigid on valmis minema kaugemale ja luua pangandusliidu, jättes kõhklejad maha, ma ei tea, mul ei ole nii palju ettenägemisvõimet, et öelda, milleni see võiks viia. aga me peame vaatama. loomulikult on äh, tegemist üliolulise aruteluga, me ei saa lubada sellist asja, et meil tekib euroala, siis mingi pangandusliit ja siis ülejäänud Euroopa. me peame keskenduma äh, praegu aga kahjuks asjadele äh, kuude kaupa majandusjuhtimise paika saama, näitama kodanikele, et kui me ütleme, et me tahame finantssektorit reguleerida, siis me seda ka teeme ja et me nõua, ajame taga majandushaldust, siis me seda ka teeme. suur tänu, Sven! Yes suur tänu. tere tulemast teile taas kord ja ma sooviksin tõstatada kaks küsimust. üks on väga kiire. esimest korda teie eesistumise ajal on meil eelarve puudujäägi menetlus, meil oli pikk arutelu nõukoguga sellel teemal ning äh, kui ma nüüd vaatan esimesi, esimese läbirääkimisvooru äh, tulemusi tundub pisut äh, pentsik olevat, et Küpros ja Hispaania, kellel on mõlemal praegu väga rängad probleemid, ka just eelarve puudujäägi pärast, äh, ei ole endiselt äh, range jälgimise all ja Saksamaa, mis on täiesti selgelt ühest küljest eelarve puud-, suure eelarve puudujäägiga riik, ei ole samuti erilise jälgimise all. ma tahaksin teada, millised järeldused te sellest teete selle uue menetluse jaoks? ning teiseks, teie oma eesistumise ettepanekutes, vabandust, teie eesmärkide juures olid äh, väga julged sõnavõtud või arvamused äh, maksustamise kohta, mainisite neid ka oma tagasisides. kui ma nüüd vaatan bilanssi, mis puudutab äh, näiteks äh, äh, hoiuste maksustamisdirektiivi, siis siin endiselt pole edasi mindud, me ei saa lubada seda, et me arvandame suurt survet liikmesriikidele, et nad kokku hoiaks, kuid samas ei saa Euroopa Liit midagi ära teha selliste maksustamisküsimuste osas teiseks te rääkisite CCCTV-st, see on samuti praegusel hetkel takerdunud ähm, nõukogus. kui me räägime energiadirektiivist, energia maksustamist direktiivist, siis te rääkisite sellest, kui kasulik see võiks olla. Eh, kas siin on Euroopa Parlamendil asjast pisut positiivsem äh, mulje ning äh, see puudutab ka energiaefektiivsusdirektiivi, mis on muidugi teine teema äh, me näeme selgelt, et ühehäälsusnõue blokeerib nõukogu oma eesmärke saavutamist äh, ühise hea nimel. ma tean, et te ei äh, ole eriti finantsülekannete maksu pooldaja, kuid äh, kas siiski, millised teie arvamused on, millised kokkuvõtted võiks sellest teha? kuidas oleks võimalik nõukogu sellest ummiktänavast välja viia ning millised oleks teie nõuanded no tulevastele eesistujatele, et äh, oleks äh, võimalik edasi liiguda maksustamisküsimustes, äh, sellepärast et praegusel hetkel sellised superriigid nagu Luksemburg ja Austria ei luba meil edasi liikuda. Well, I think that first of all the uh, the macroeconomic imbalance procedure is kõigepealt see eelarve tasakaalu menetlus on täiesti uus ning uh, praegusel hetkel ei ole see eh, sünkroniis ülejäänud Euroopas poolaastaga. me ole- eh,, ei ole veel saanud seda soovitustesse lisada. me eh, peaks seda kasutama selleks, et teised menetlused oleks paremas kooskõlas nii et väga paljusid, äh, väga palju oleks võimalik tegelikult esimeses läbirääkimiste voorus äh, ära öelda, et teine läbirääkimiste voor läheks edukamalt. ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlete maksustamise kohta, kui ma vaatan, mida me teinud oleme, siis äh, oleme väga palju energiat kulutanud just maksuküsimuste lahendamiseks. meie arvame, et kompromissini jõudmine oleks väga kasulik selleks, et oma eesmärgid täita ilmselt on see siin äh, peaks äh, olema kindlasti tasakaal üle-euroopalise lahenduse ning äh, liikmesriikide vastavate võimuesindajate vahel, ametiasutuste vahel. kuid isegi, kui me üritame kompromissini jõuda, võib see väga raskeks osutuda, sest ummiktänavas oleme me tõesti. minu meelest praegusel hetkel ei ole võimalik öelda, et et me äkki lihtsalt saavu-, soovime maksuküsimustes kvalifitseeritud häälteenamusega asjad edasi viia. see eh, viiks meid samasugusesse ummikusse, nagu praeguste spetsiifiliste direktiividega oleme. nii et üks eh, edasi, eh, edusamm, millele lootsime, oli see, et need edasiminekud toimuvad järk-järguliselt ja et tuleks teha korrapäraselt ja, ja otsekoheselt, sest äh, kindlasti suurem avatus äh, ootab meid ees äh, maksuküsimustes ning kindlasti ka ameeriklaste uute seadustega seoses ootab meid ees suurem avatus. praegusel hetkel me oleme tõesti selle kallal väga palju tööd teinud, kuid nagu ma juba ütlesin, me ei ole suutnud saavutada üheski ettepan-, ühegi ettepaneku osas edusamme teinud. aga aga mida te, millised on teie kokkuvõtted sellest, ootame ja ootame, inimesed kannatavad, miks on teil, millised on teie menetluslikud ettepanekud? sest me võiksime näiteks tõhustatud koostööle loota, millised on teie ette- well,? I, I don't know. ma ei tea, kuidas poliitilist kogemust mõõta, kuid üks äh, asju, mille mina olen õppinud, on see, et äh, kui olete kannatlik äh, ja ootate, siis asjad muutuvad. minu meelest ei ole institutsionaalselt võimalik seda asja muuta. me ei äh, saa lihtsalt peale suruda kvalifitseeritud häälteenamust maksuküsimustes. me üritasime lihtsalt olla võimalikult efektiivsed ja võib-olla kas järgmine või ülejärgmine eesistuja vastavalt sellele, kas riigid on, riigid on huvitatud, on võimelised seda asja muutma. näiteks, mis puudutab energia maksustamist, siis äh, edusamme poliitiliste suuniste osas on tehtud. see ei ole see komisjoni ettepanek, mis igasuguste muutusteta nõukogust läbi läheb, kompromisse peaks olema võimalik leida. Äh, võib-olla äh, järgmiste e-, e-, eesistuja ettepanekud on juba fookuseeritumad ja täpsemad kui e, need, millega me alguses välja tulime. see puudutab ka läbipaistvust ja hoiuste maksustamist, kuid see kõik võtab aega. Ivo, palun. Äh, dobré odpoledne, paní předsedkyně. suur tänu teile ma tahaksin rääkida sellest, mis toimus pool aastat tagasi, kui teie esimest korda siia tulite. Te teate, et me esindame erinevaid poliitilisi ideoloogiaid ja parteisid, kuid samas te jätsite mulle siiski väga hea mulje pool aastat tagasi ning mul on see hea mulje teist endiselt ka pool aastat hiljem. ma pean teile ütlema, et mõnedes küsimustes oleme me ühel nõul, teistes aga mitte, kuid me võime kõik siin öelda, mida me soovime ja peame arvesse võtma, et väljaspool Euroopa Parlamendi ootavad meie tegevust, meie tulemusi, meie valijad. Te olete eesistujariik, mis on suutnud väga hästi juhtida äh, äh, Euroopat, kus on toimunud valimised, näiteks Prantsusmaal valitud president, uus parlament, olukord on väga keeruline Kreekas, kus samuti valijad panid paika uue valimise, uue valitsuse. meil ei ole muidugi konkreetseid tulemusi selle kohta, ühesõnaga väga kriitilisi hetki oleme pidanud üle elama ja loomulikult ma ei hakka teile ette heitma, et üks teie, et mõned teie eesmärkidest ei ole täielikult täitunud selge on see, et teie ei saa kuue kuu jooksul kõiki probleeme Euroopa Liidus äh, lahendada ning äh, seda praegused äh, ajahetkel, kus näiteks euroalas on äh,, mitte euroalas Schengeni piirkonnas, mitte Schengeni piirkonnas on tendentsid äh, äh, ja olukord väga erinevad. on neid, kes on suurema tsentraliseerituse vastu, teised on selle poolt äh, võttes arvesse neid erineva, erinevaid tendentse, väga raske edasi liikuda. ning äh, hoolimata sellest, et äh, see on väga tõsine arutelu, ei ole see siiski arutelu selle kohta, kas Hispaania pankasid äh, rekapitaliseeritakse või mitte, kas liikmesriigid tõesti saavutavad näiteks krediidi osas ähm, läb-, soovitud muudatusi või mitte. ma sooviksin küsida teie arvamusi, e-, esimees. mida teie arvate riiklike re re reformiprogrammide kohta, mis praeguseks Brüsselisse on jõudnud? millised äh, millised tulemused on olnud neil programmidel, mida riigid on üritanud ellu viia selleks, et oma eelarveprobleeme lahendada? kas te olete optimist või olete pigem skeptik? ning veel viimane kommentaar. see on samuti seotud meie, meie erinevate ideoloogiliste arvamustega. ma sooviksin, et te räägiksite valimistest, sest teie olite tunnistajateks paljudele neist. soovin teile kõike head tulevikus ning aitäh tubli töö eest. kõigepealt suur tänu teie lahkete sõnade eest. väga oluline on rääkida sellest, kuidas institutsioonid omavahel suhtlevad Mm, väga oluline on olla nii sõbralik, kui teie oma sõnavõtus olite. kuid äh, kõige rohkem tunnen ma seda, et äh, kõik, kes on asjasse kaasatud, kõik poliitikud on ju samuti inimesed. ning äh, kõik, kõige olulisem on see, et inimesed suhtuks asjasse vastutustundega, võtaks isiklikult mina mäletan eh, oma teist päeva ministrina. mulle tundus, et eh, mõnel majandusministril on selline tunne, et, eh, et nemad ainuüksisikuliselt hoidsid reguleerisid majanduselu oma koduriigis, et neil ei ole vaja Euroopat selleks. aga tegelikult muidugi äh, Euroopat on vaja, kuid samas iga liikmesriik on vastutav selle eest, mis nende koduriigis toimub. nii et tegu on väga keerulise aruteluga, kuid Euroopa üks tugevustest on ka üks Euroopa nõrkusi, mis on äh, tuhande aasta, riikide tuhandeaastades äh, ajaloos esile tulnud kõigi nende muutuvate riigipiiride ja sõdade ja rahulepingutega. kuid mida mina olen oleme näinud, et me oleme, meile langeb kohutavalt suur vastutus selleks, et, et tasakaalustada Euroopa kohustused ja riiklik vastutus. mina arvan, et on väga oluline, et vastutustundlikud poliitikud kõikides liikmesriikides tunneksid, et Eh, nad peavad tegutsema selleks, et nende riikides oleks olukord parem kui praegu, sest olukord on tõesti väga kriitiline ning eh, olukord riikides ei eh, muutu poliiti-, pangaliiduga järgmisel kolmapäeval, neljapäeval, vaid see, see muutub seoses sellega, et Euroopa institutsioonid käituvad vastutustundlikult ning et ka liikmesriigid käituvad üksiti vastutustundlikult. suur tänu, kolm vaba mikrofoni raames kõnelejad soovib sõna saada, te saate kõik korraga sõna. ja minister vastab ühe korraga, Mariann Tyson, Hugo Fee ja Astrid Luling. Mevrouw de minister, ik, uh, ik deel de bezorgdheid die blijkt uit de vragen die collega's al gesteld hebben. En ik zou zelf uh, op twee concrete dossiers nog iets willen vragen. Uh,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 kuid äh, tundub, et praegusel hetkel tegeletakse rohkem tehnilike, tehniliste probleemidega, kuidas maksubaasi välja arvutada. ning ma olen aru saanud, et äh, maksubaasi konsolideerimise osas äh, on tekkinud väga palju probleeme, kas selleks on mingisuguseid probleeme konkreetselt, miks see nii läinud on ning kas on võimalik mingeid edusamme näha lähitulevikus? ning kas see on teostatud, äh, kas see on teostatav, kui kakskümmend seitse osapoolt tihedat koostööd teevad? me mm, oleme, äh, lootsime samuti Taani eestistumise ajal täiendavat koostööd äh, ühe, ühte, ühtse maksubaasi osas, kas nõukogus on selle teemalised aru-, teemalised arutelused olnud ja kas teil on mingisuguseid praktilisi soovitusi kolmepoolsete läbirääkimiste osas äh, mis peaks meil aitama positiivse lahendini jõuda. Diego, palun. suur tänu, proua minister. kõigepealt ma sooviksin teid tänada teie tubli töö eest Taani eesistumise ajal samuti eh, sooviksin teid tänada selle eest, et te olete üritanud tihendada suhteid Euroopa Parlamendiga ning eh, loodetavasti eh, läheb see samas vaimus edasi ka tulevikus. ning mul oleks teile küsimus kaubandusjärelevalve asutuse osas. ma sooviksin teada, kuidas teie Ehm, selle agentuuri tööd ehm, hindate? on räägitud pangandusjärelevalve agentuuri loomisest ja me ei, ei ole arusaadav, kas see Euroopa agentuur on see, sellega tegelema hakkaks või hoopis Euroopa Keskpank, ma tahaksin teie arvamust teada saada. ning samuti ma tahaksin teada, mida te arvate eh, pankade, eh, pankade mm, taluvustestid, mida te sellest arvate, mida te arvate, võttes arvesse, mida nad ütlesid Hispaania pankade kohta? ning teiseks Rahandus- ja Pangandusliit. kui me <clears throat> sellest räägite, me räägime, siis me räägime tegelikult eelarveliidust. kas see tähendab seda, et meil on, on oodata suuremat poliitilist liitu, kas te arvate, et astutakse konkreetseid samme ka järgmisel ülemkogul? Astrid, palun suur tänu teile. mina, kuna mina olen pärit ühest-kahest äh, superriigist, mida mainis härra Kiiguld, mis blokeerivad äh, maksundusdirektiivi äh, vastuvõtmist, siis ma tahaksin paari täpsustusega lagedale tulla. kõigepealt enamuses liikmesriikides äh, me, me, me Äh, äh, äh, harrastatakse maksude kinnipidamist allika, allikast peale, algallikast peale. küsimus on nüüd selles, et kui me soovime seda teha kolmandate liikmesriiki, kolmandate riikidega, miks me ei või seda teha liik-, Euroopa Liidu liikmesriikidega? mis puudutab erinevaid arvamusi finantstehingute maksustamise osas, siis mina leian, et Teie ütlesite, et selle ettepaneku võib juba maha matta ning võime järk-järguliselt edasi minna. kuid äh, sellisel kujul, kui see vastu võetaks, siis tähendaks see kindlasti äh, finantstehingute üleviimist kolmandatesse riikidesse ja Euroopa ei tohiks sellist maksu vastu võtta. ning lõpetuseks ma sooviksin öelda seda, mida ütles härra Gozes mis äh, puudutab äh, siis äh, ministrite nõukogu, kui nõukogu oleks Euroopa Parlamendi ettepaneku Sixpacki osas vastu võtnud, oleks me võinud selle küsimusega ühele poole saada kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juuli lõpuks, kuid liikmesriigid seda ei soovinud, meie soovisime Euroopa majand-, ühtset majandusjuhtimist tugevdada, kuid liikmesriigid ajavad ikka vastu ja kokkuvõttes on neil väga kaua aega läinud ja nad aru saaks, et meil oli õigus, nad pakuvad välja igasuguseid võimalusi meie ettepanekuid asendada hm.. me oleksime võinud tugevdada majandusjuhtimist Sixpacki raames ja see oleks võinud hakata kehtima juba palju varem ning ma sooviksin teie käest küsida, mida teie arvate Eh, fiskaalpakti eh, ratifitseerimisest, paljud riigid pole seda ratifitseerinud ning eh, öeldakse, et seda tuleks teha enne esimest juulit. et teatud kaitsemeetmed võiks kehtima hakata. kuid näiteks Saksamaal ma olen kuulnud, et isegi, isegi Äh, äh, siis, kui Bundestag ja Bundesrat äh, ratifitseeriks selle mm, lepingu, siis president selle ikkagi alla kirjutaks. kuidas teie suhtute sellesse kõige? kõigepealt äh, ettevõtete tulumaksu ühtsustatud üldine käibemaksubaas me oleme eh, seda asja analüüsinud ja tahaksime näha, millised on selle ettepaneku eh, tagajärjed. Eh, selleks, et edusamme toimuks, peab iga riik täielikult mõistma, mis selle maksuga kaasneb võib-olla on siin süüdi ka meie vead, aga meie arvates on tegemist siiski väga keerulise teemaga väga raske on välja selgitada, kuidas seda täpselt korraldada ning me oleme keskendunud ka nendele analüüsidele, mis puudutavad siis selle ühtse konsolideeritud maksu arvestamist ühe ettevõtte baasi ba,, piires, sellepärast et üks ettevõte tegelikult ähm, võib äh, tähendada väga palju erinevaid asju, seal võib olla ju harusid üle kogu Euroopa minu arvates on väga vara veel teha mingeid prognoose selle kohta, kuna see maks kehtestatakse, aga ma arvan, et asjad liiguvad edasi. jah, küsimused on tehnilised, need tehnilised analüüsid aga on vajalikud selleks, et me saaksime saavutada poliitilise kompromissi kogu ettepaneku osas. kahese õigusloomepaketi osas eh, pean ma ütlema, et mina ei saa siin Euroopa Parlamendile nõu anda, aga mulle tundub, et need kaks ettepanekut on väga konkreetsed. Äh, need on väga konkreetseks viisiks, kuidas edasi liikuda majanduse juhtimise vallas ning nõukogus toimunud aruteludest ja sellest, miks me üleüldse kokkuleppeni kiiresti saavutasime, nagu ma juba ütlesin, kahekümne esimesel veebruaril, siis eh, me saavutasime selle kokkuleppe nii kiiresti, sellepärast et need ettepanekud olid selgesti mõistetavad, ei olnud keerulised ega tehnilised ja kui neid saaks samal kujul vastu võtta, siis oleks neist tõesti väga palju kasu eh, selleks, et me tõesti liiguksime edasi ja hooliksime selleks, eh, selle eest, et eelarvekavad esitatakse, et riigid saavad paremat nõu minu arvates on veel liiga vara äh, öelda midagi äh, konkreetsete institutsioonide kohta, äh, sellepärast et me ei ole veel näinud selle pangandusliidu kava, isegi ei ole näinud kava, millised peaksid olema kohustused ja mis täpselt on mingi ameti pädevuses Euroopa pangandusjärelevalve kohta on mul öelda ainult häid sõnu. Äh, nad on oma pädevusi väga kiiresti arendanud ja minu, äh, minule ei valmista mingeid raskusi neid usaldada loomulikult riigid ise peavad ka oma hindamised läbi viima, aga ma arvan, et see asi toimib. Äh, tegemist on nüüd keerulise küsimusega, et kas me hakkame seda pangandusliitu poliitilisemaks liiduks arendama ma arvan, et selle teemaga on seotud väga palju poliitikat, mõned riigid soovivad eurovõlakirjasid, võlgade üht-, ühendamist, teised ütlevad hea küll, aga siis me tahame ka otsusta-, otsustamisõigust eh, eelarve maksustamispoliitikas, nii et, et ma arvan, et et siin on veel väga palju asju lahendada, enne kui me peame, saame hakata mingeid lepinguid koostama Äh, mis äh, puutub nüüd maksust, muudutab maksustamist tuluallika juures, siis äh, meie oleme seisukohal, et avatus ja infovahetus on parem kui see tuluallika juures maksustamine. ja seetõttu me olemegi peale surunud siis seda säästude maksustamise direktiivi meile tundub, et see maksustamine tuluallika juures on teine parim lahendus Äh, fiskaalleppe ratifitseerimise osas, äh, siis ma ütle, ütleksin, et ma austan liikmesriikide menetlusi. Äh, rahvusparlamentidel peab olema õigus oma arvamus välja öelda, me peame nende pädevusi austama fiskaalleppe küsimuses. mina leian, et fiskaallepe on väga hea, aga ka pragmaatiline asi, sellepärast et seal on kirjas just nimelt see, et mida me lubasime teha Euroopa Liidu tasandil, me nüüd teeme ka oma riigi tasandil, sellepärast et me teame, et äh, kodu, kodus räägitakse alati sellest, kui oluline on seadustest kinnipidamine ning ma arvan, et fiskaalleping muudaks majanduse juhtimise palju järjekindlamaks, sellepärast et liikmesriikide valitsustel oleks suurem äh, Äh, osalustunne nendes olulistes reformides, nii et, et mina igatahes leian, et äh, fiskaallepe on uueks sillaks äh, rahvusparlamentide ja Euroopa institutsioonide vahel ja Euroopa parema majanduse juhtimise vahel viimane asi, mida tahaksin öelda, on see, et kui ma järgmisele eesistujamaale nõu annaks, siis Äh, ütleks, et on vaja mitte ainult ametlikke, vaid ka mitte, mitteametlikke arutelusid Euroopa Parlamendiga, sest et ma arvan, et me saame Euroopa jaoks väga palju ära teha, kui parlamendi ja nõukogu vahel valitsevad veelgi usalduslikumad suhted. nii et, et suur aitäh koostöö eest ja Taani eesistujamaana on seda kuud, kuud väga hinnanud. aitäh aitäh, et te jäite siia äh, veel täiendavaks veerandtunniks. Äh, tahaksin kasutada võimalust ja öelda, et me oleme tegelenud väga paljude keeruliste ja raskete küsimustega, äh, millega me oleme ka lõpule jõudnud ja mõningatel juhtudel tuli meil konkureerida asjadega, mis olid juba ära otsestat-, otsustatud Äh, mõned asjad ei jõudnud ka teie eesistumise ajal lõpule ja lähevad edasi järgmisele eesistujale Küprosele, aga elu äh, selline ongi. nii et, et ma arvan, et see ei peegelda küll kuidagi äh, eesistujamaa suutlikkust. me peame töötama selliste kuuekuuliste tsüklite kaupa ja kõige olulisem minu meelest on siiski see, et meil oleksid õiged seadused Äh, tahaksin tänada teid ja, ja ka teie kaastöölisi, kes minuga on väga palju kohtunud erinevate kolmepoolsete kohtumiste raames, nii et, et suur aitäh. meie koostöö loomulikult jätkub teie eesistumise viimase minutini ja meil seisab ees veel mitmeid kolmepoolseid kohtumisi, suur aitäh. okay. Uh, cannot... Äh, kahjuks me ei saa teha pausi, sellepärast et me oleme oma ajakavast juba maha jäänud. jätkame oma istungit. Feliz Ah oui. Ça, ça. Next point on järgmine päevakorrapunkt on, on raport, mis käsitleb maksustamisalase tegevusprogrammi loomist aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend mina ise olen raportöör ning äh, annaksin teile äh, infot selles, selle kohta, millises äh, faasis õigusloomeprotsess on. nagu te teate, meil toimus esimene, esimeste konverents kuueteistkümnendal mail, kus otsustati Äh, fiskus ähm, raport äh, kaheks õigusloomealaseks raportiks eraldada, üks siis äh, Fiskaalis ja teine Customs. see tugines siis meie ja IMCO komisjoni ettepanekule. samuti on meil nõukogu teatis, kus kinnitatakse samuti et eesistujamaa on otsustanud siis äh, jagada selle raporti kaheks. Äh, samuti oleme saanud eelarvekomisjoni arvamuse, milles samuti toetatakse selle raporti kaheks jagamist. üks raport siis käsitleks fiskaalist ja teine customs programmi. ma tahaksin teile meelde tuletada, et äh, vahearuande äh, järeldused oli väga positiivsed ning me tahaksime tänada komisjoni selle eest, kuidas äh, Fiskalis programm kahe tuhande seitsmendaks, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani või täpsemalt kahe tuhande kaheksandast aastast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani ja Customs programm komisjoni poolt ellu rakendati Te olete saanud minu raporti ning nüüd räägiksin raporti sisust. on tehtud kuuskümmend üks muudatusettepanekut, kolmkümmend üheksa nendest on vaid tehnilised, mis on seotud siis komisjoni raporti kaheks jagamisega. fiskusest siis fiskaliseks ja customiks me kuulame ära ka komisjoni esindaja kes äh, samuti siis annab meile infot komisjonis äh, aset leidnud tööst äh, seoses Euroopa Parlamendi otsusega ja nõukogu otsusega. kuuekümne ühest muudatusettepanekust siis kolmkümmend üheksa on tehnilised, nagu ma juba ütlesin, need on siis seotud lihtsalt raporti kaheks osaks jagamisega ning kakskümmend kaks äh, siis nii-öelda sisulist muudatusettepanekut ning äh, kõneleksin nendest sisulistest muudatusettepanekutest. me tervitame komisjoni ettepanekut pikendada fiskaalis, laiendada fiskaalise programmi ka liituvatele ja kandidaatriikidele, samuti potentsiaalsetele kandidaat- ja partnerriikidele, kellega tehakse koostööd Euroopa naabruspoliitika raames, seda juhul, kui teatud tingimused on täidetud aga me tahame piirata ja suunata seda koostööd vaid maksudest kõrvalehoidmise vastase võitluse ja maksupettuse vastase võitlusega, sest et programmi vahendid on piiratud ning Fiskalis on rohkem suunatud sisemisele koostööle. komisjon teeb samuti ettepaneku kaasata väliseksperte nagu näiteks kolmandate riikide ametnikke, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid. me arvame, et me ei tohiks toetada seda ettepanekut ning fiskaalis peaks keskenduma koostööle riiklike maksuasutuste vahel, seda eelkõige eelarvepiirangute tõttu mis meile järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga seatakse. samuti tervitame komisjoni ettepanekut, et fiskaalist tuleks viia kooskõlla olemasolevate ja tulevaste Euroopa Liidu õigusaktidega selleks, et äh, saaks äh, toetada uusi Euroopa makse Äh, samuti näiteks vastastikust abi äh, nõuete rahuldamiseks, äh, tollimaksude osas ja muude meetmete osas. samuti peame silmas ka siis tulevast ettevõtete ühtselt konsolideeritud maksustamisbaasi. nüüd, mis puudutab eelarvet, siis loomulikult komisjoni ettepanek Äh, mainib konkreetseid summasid selle programmi jaoks seitsesada seitsekümmend seit-, noh, ümardatult seitsesada seitsekümmend kaheksa miljonit eurot, mis on jagatud siis customs programmi ja fiskaalis programmi vahel. aga nagu me tegime ettepaneku ja saime ka eelarvekomisjonist ettepaneku või arvamuse, et meie komisjon ei tohiks äh, keskenduda antud hetkel arvudele. Äh, see on kooskõlas lähenemisega teistes Euroopa Parlamendi komisjonides, mis tegelevad tulevaste Euroopa Liidu rahastamisprogrammidega niisiis me ei avalda arvamust eelarve ettepaneku osas, sest et sellega tegeldakse nende läbirääkimiste raames, mis puudustavad mitmeaastast finan-, finantsraamistikku kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. niisiis me käsitleme neid äh, arve komisjoni raportis kui orienteeruvaid. delegeeritud aktide osas ja aastaste tegevuskavade osas toetame komisjoni ettepanekut milles viidatakse sellele, et rakendusvolitused antakse komisjonile ning aastased tegevusavad võetakse vastu äh, vastavalt menetlusele, millele on viidatud määruses, mis puudutab reegleid ja üldiseid põhimõtteid äh, komisjoni rakendusvolituste teostamise osas me aga leiame, et komisjoni ettepanek äh, leia-, väärib toetust, äh, seda juhul, kui kõige olulisemad elemendid äh, nagu näiteks õiguslik alus ja äh, finantsümbriku era-, jagamine erinevate programm, erinevateks programmi valdkondadeks äh,, ja konkreetsete meetmete nimekiri, eh, mille puhul me peame arvestama Euroopa Liidu maksumaksjate huvidega ja mitte ainult maksuasutuste huvidega. kuna me oleme saanud juba eelarvekomisjoni arvamuse eh, ja seda juba enne arutelusid eelarvekomisjonis, tahaksin teile öelda, et eelarvekomisjon soovib et viisataks kaheksanda juuni resolutsioonile aastast kaks tuhat üheksa, mis puudutab siis tulevasi investeeringuid äh, uues finantsraamistikus äh, konkurentsivõimelise majanduse nimel, nii et tahetakse viidata sellele raportile eelarvekomisjon rõhutab samuti, et on oluline võidelda maksudest kõrvalehiilimise ja maksude vältimise vastu. ning selle ettepaneku me teeme ka oma raportis. me ütleme, et see programm, mis siiani on olnud väga tõhus ja väga edukas, vähemalt vahearuande põhjal Äh, keskenduks, peaks keskenduma just nimelt rohkem äh, maksudest kõrvalehoidmisele ja maksude vältimisele. ning veel üks ettepanek eelarvekomisjonist, mis äh, puudutab tulemusnäitajaid. me soovime, et meil oleks selline kogum neid tulemusnäitajaid, et me saaksime selle programmi edu hinnata. lõpetan oma sissejuhatuse sellega ning kui te soovite kuulda rohkem komisjoni ettepanekutest, äh, siis annan peatselt komisjonile sõna, aga äh, kõigepealt äh, siis saavad sõna variraportöörid ja kõigepealt härra Nung sotsialistide nimel. aitäh, kallid kolleegid kõigepealt tuleks avaldada heameelt üle, selle üle, et esimeste konverents Äh, meie komisjoni ja IMCO komisjoni nõu, nõudmisega äh, nõustus ja äh, soostus siis eraldama neid kahte raportit, nii et, et meil on nüüd jällegi kaks programmi nagu siianigi. tahaksin tänada ka härra Stolojani tehtud töö eest, minu arvates Äh, on tema töö, läheb tema töö õiges suunas. selle programmi kõige olulisem asi on see, et toetada äh, maksude paremat sissenõudmist ning äh, kuna meie eelarvevahendid on praegu väga kitsa, piiratud, siis see on väga oluline Äh, Fiskalis peaks siis äh, käegakatsutaval ja mõõdetaval moel võimaldama võidelda maksupettuste ja maksudest kõrvalehiildimisega ja ka teatud äh, maksude optimeerimisega, mille puhul kasutatakse ära seda, et maksustamise vallas ei ole harmoniseerimine piisav mis puudutab nüüd muuda-, me toetame siis muudatust number kaheksa, mis puudutab raportööri tähelepanu komisjoni ettepanekule, eh, et eh, kõige optimaalsemalt kasutada ära vahendeid, mis sellele programmile on eraldatud, siis minu arvates on see igati kiiduväärne. Eh, tahaksin öelda ka seda, et meie arvates koostöö maksustamise küsimustes vajab suuremat harmoniseerimist, aitäh härra Klints liberaalide nimel. suur aitäh! ka mina tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest. ma ei taha hakata, laskuda liigselt üksikasjadesse selles osas, miks me soovime, et need kaks programmi oleks eraldi. Te juba seletasite, miks see vajalik on ja seda tegi ka meie sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluv kolleeg. Euroopa Liidus ähm, on äh, valdkondi, mis on rohkem ühtlustatud kui maksustamine. nii et, et me ei ole selleks veel hetkel valmis. härra Stolojan, te ütlesite või, või te kõnelesite äh, vahearuandest, mulle näib, et äh, et kui see vahearuanne oli siis nii positiivne, eh, siis eh, tundub, et meil on praegu tegelikult tõsisemaid probleeme kui võitlus maksupettustega, maksudest kõrvalehoidumisega. ja, eh, ja see puudutab kõiki valdkondi. ma ei tea, kas see vahearuanne tegelikult peaks olema nii positiivne. jah Teil on õigus tõesti, et jõupingutusi on tehtud, aga kui me räägime nende jõupingutuste tulemustest, siis ma ei ole päris kindel, et need on nii väga positiivsed ning me peaksime tegelikult vahet maksude vältimise vahel, mis on täiesti legaalne Äh, mis, nagu ma ütlesin, ei ole ebaseaduslik, aga põhjustab kahju liikmesriikidele, sest inimesed kasutavad ära lünki seaduses ja me peame seda tege-, vahet tegema selle vahel ja maksudest kõrvalehiilimise vahel. Äh, ja me ei peaks võitlema äh, mitte üksnes maksudest kõrvalehiilimisega, vaid me peaksime üritama ka need seaduste lüngad täita tõhustatud koostöö läbi ja ma ei ole päris kindel, et kas me selle programmiga üritame saavutada seda eesmärki, mida me peaksime üritama saavutada. Te mainisite kolmekümmend üheksat muudatusettepanekut, mis on tehnilised ning on vajalikud seetõttu, et see programm on jagatud kaheks ja ülejäänud muudatused olid sisulised. ma tahaksin teile kõigepealt öelda, et Te äh, ka kulude aspekti silmas pidite, tegite ettepaneku, et äh, välisekspertide juurdepääs programmidele peaks olema keerulisem mulle tundub, et see on üsna hea mõte, piirata seda juurdepääsu kulude tõttu, aga ma ei tea, kas muudel põhjustel see ka hea mõte on, sellepärast et väliseksperdid võiksid meid aidata äh, võib-olla nõuannetega, mida me, meil endal ei ole, tulla, tulla välja alternatiivsete lahendustega äh, kui arvestada praegust eelarve konteksti, siis teie arvates Äh, see summa seitsesada seitsekümmend seitse miljonit või seitsesada seitsekümmend kaheksa miljonit. Äh, ei Eh, eh, võiks praegu jääda eh, lahtiseks ja seda võiks arutada mitmeaastase finantsraamistiku üle peetud läbirääkimistel, aga ma arvan, et see summa peaks olema siiski väiksem kui see, mis meil praegu on, sellepärast et muidu tekib meil oht, et kuna me jagame selle programmi kaheks, Äh, tähendab, see summa peaks olema suurem, sest kuna me jagame programmi kaheks, siis muidu me ei saa neid summasid, mida meil on vaja. ja nüüd äh, viimane punkt, delegeeritud aktid. Äh, ma saan aru, et komisjon selles valdkonnas nagu ka paljudes teistes valdkondades äh, Äh, üritab kasutada delegeeritud äh, akte ja selles ei ole midagi valet, aga me peame äh, olema ettevaatlikud selles osas, kui kaugele need delegeeritud aktid lähevad. aruteludest teiste valdkondade osas me teame, et delegeeritud aktid võimaldavad väga laialdast tõlgendust ja me peame vaatama, mis toimuvad tasandil üks, tasandil kaks ja nõnda edasi, nii et, et selle koja liikmed peaksid sellisele asjale tähelepanu pöörama aitäh, härra Klints ja nüüd äh, saab sõna härra Lambert, jah. Äh, tere päevast kõigile. kõigepealt äh, tahaksin tänada raportööri ja tahaksin teda tänada selguse eest ja selle eest, et me jagame siis need programmid kaheks, ühelt poolt siis tolliprogramm ja teiselt poolt maksustamisprogramm me äh, oleme teadlikud nende programmide väärtusest, me ole, me äh, siin propageerime maksude alast koostööd ja nõnda edasi, aga eri, eriti toetame muudatusi seitse, kaheksa ja kakskümmend kaks, mis puudutavad maksudest kõrvalehiilimist ning üks äh, punkt, kus meie arvates see programm asju võiks muuta, on läbipaistvuse parandamine äh, selles valdkonnas, mis võib-olla ei ole niivõrd seadustega reguleeritud, vaid äh, nimelt praktilises vallas nagu maksu, maksuküsimuses langetatud kohtuotsused ma arvan, et väga paljud äh, otsused äh, just ettevõtete maksustamise osas äh, leiavad kajastamist nendes otsustes ja need otsused kujundavad maksupoliitikat paljudes liikmesriikides ja võib-olla seetõttu oleks vaja nende kohtulahendite läbipaistvust suurendada ning sundida võib-olla liikmesriikide maksuasutusi neid lahendeid omavahel jagama kui me tahame õiglust ja tõhusust äh, parandada maksude sissenõudmise vallas, äh, siis läbipaistvus aitab sellele kindlasti kaasa. ning äh, selle puudumine tegelikult mõjutab halvasti kogu süsteemi, mitte ainult tulusid, vaid ka selle süsteemi aruandekohustuslikkust kodanike ees viimaseks need muudatused, mis puudutavad äh, eraldada eelarveosasid erinevate meetmete jaoks, me ei ole sellele põhimõtteliselt vastu, aga me leiame, et oleks parem, kui meil oleks selline selge ülevaade, kuhu raportöör täpselt tahab välja jõuda ja ka sama, paremad põhjused miks, miks kolmkümmend protsenti siia, kakskümmend protsenti sinna, kümme protsenti veel kuhugi mujale nii et, et põhimõtteliselt me oleme selle äh, seisukohaga nõus, aga me tahaksime põhjusi paremini mõista Äh, nii palju siis minu poolt täna sellel teemal, aitäh. aitäh, härra Lambert, härra Strejček. aitäh. meie seisukoht äh, selle raporti osas on muutunud palju lihtsamaks tänu sellele, et see programm on jagatud kaheks osaks, nii tolli osaks kui ka maksustamise osaks Äh, see eraldamine on aidanud meil oma seisukohta kujundada ning meie lähenemine selles küsimuses äh, on väga lähedane eelkõnelejate omadele. Äh, teeksin ka kaks täiendavat märkust, kõigepealt maksudest kõrvalehiilimine. ma arvan, et see, mida ma ütlen, ei üllata teid, sest olen seda juba sageli öelnud me leiame, et maksudest äh, kõrvalehiilimine on tingitud liiga kõrgetest maksudest, äh, liiga keerulistest maksuseadustest, aga seda teemat me täna siin ei aruta. igatahes ma tahaksin öelda, et ka meie loodame, et me suudame parandada võitlust maksudest kõrvalehiilimisega. me leiame, et tegemist on Äh, majandusele kahjuliku asjaga ning loomulikult me ei ole selle võitluse tõhustamise vastu. minu teine märkus, äh, nõustun kolleeg Lambertiga, kes just parajasti lahkub. mis puudutab neid konkreetseid arve, äh, võib-olla võiks siin asju veel natukene konkretiseerida ja kolleeg Klintsil on ka õigus, kui ta ütleb, et võib-olla ei ole vaja äh, selgelt, äh, selgesõnaliselt hakata siin mingeid konkreetseid arve välja tooma. nii et, et me võib-olla ootaksime täiendavaid selgitusi ja võib-olla siis oleks meil kergem ka oma seisukoht selles küsimuses välja kujutada, aga aitäh. härra Tšuntis, kas ta on siin? jah härra Šuntis kahjuks ei saanud täna siia tulla. aga ta ei andnud ka oma märkmeid mulle edasi, nii et, et seetõttu me täna sellel teemal sõna ei võta. ja nüüd teen ettepaneku anda sõna äh, komisjoni esindajale härra Jossif Taskenile. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada komisjoni nimel raportööri ja variraportööri selle eest, et toetate äh, fiskalise programmi jätkumist ka äh, ajavahemikuks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. me oleme arvestanud äh, parlamendi esimeste konverentsi otsusega, sellega, et soovitakse ettepanek, esialgne ettepanek, Fiskus programmi ettepanek siis kaheks osaks jagada. komisjon on selle vastu meie üld, eesmärk on üldine, üldiselt äh, lihtsustada äh, oma programme järgmiseks äh, finantsraamistikuks. sellele vaatamata, arvestades äh, esimeste konverentsi otsust äh,, Äh, tuletab komisjon meelde oma algatusi, algatuse õigust ja tõesti tuleb, äh, esitab peatselt siis muudetud ettepaneku äh, siis kahe õigusloomealase ettepaneku näol. ja ma arvan, siis võivad arutelud parlamendis ja nõukogus jätkuda, see on siis ametlik seisukoht komisjonis ja nüüd mõne sõnaga ka peatuksin sellel, mida erinevad kõnelejad täna siin ütlesid kõigepealt mõn-, natuke sissejuhatavat infot. kõigepealt äh, kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide osalus programmis on fiskalise äh, osas eelarve, fiskalise eelarve osas neutraalne, see ei mõjuta eelarvet mitte mingil moel Eh, välisnõustajate osalus on ette nähtud juba praeguses programmis, seda tehakse ad hoc alusel väga erandlikel juhtudel ja jällegi mõju eelarvele on väga väike. aga see loob väga palju võimalusi näiteks tehnilise nõustamise osas mis puudutab nüüd äh, iga-aastasi tegevuskavasid, siis ma ütlen, siin ei ole tegemist äh, delegeeritud aktiga, vaid rakendusmeetmega, tegemist on teistsuguse lähenemisega ning seetõttu arvestades nüüd seda äh, eelarve määramist erinevate programmi kategooriate jaoks, ma ütleks selle, et komisjon tõesti sooviks, et need kategooriad tuuakse välja iga-aastases tegevus, tegevuskavades. aga võib-olla ei ole mõtet neid õigusloomealases dokumendis endas välja tuua, sellepärast et see läheb vastuollu paindlikkuse põhimõttega. selline on meie seisukoht, härra esimees. aitäh. kas keegi veel soovib sõna võtta sellel teemal? Äh, kui ei soovi, siis tahaksin öelda, et äh, minu äh, teadmiste ja kogemuste põhjal see mitmeaastane programm kahe tuhande neljateistkümnendast aastast kahe tuhande kahekümnenda aastani näeb ette selle summa vähendamist, mille komisjon on välja pakkunud. see tähendab seda, et see programm on äh, ohus, sest et see on just nimelt äh, selline programm, kus raha saab kärpida võrreldes näiteks kärbetega äh, ühtekuuluvus, ühtse, ühtses põllumajanduspoliitikas või ühtekuuluvusfondi vahendite kärpimine ja seetõttu ma teen koostööd variraportööridega, vaatamaks, kuidas me saame äh, leida piisavalt raha selle programmi jaoks, et see programm kannaks häid tulemusi. tahaksin öelda, et pärast komisjoni teadaannet ning tuginedes kodukorra reeglile viiskümmend kolm, peab äh, Majandus- ja Rahanduskomisjon edasi lükkama selle teema läbivaatamise seni, kuni komisjon esitab uue ettepaneku. sekretäriaat teavitab liikmetest siis kirjalikult sellest, mis edasi saab. nii et, et äh, ootame kõigepealt siis ära, äh, millal komisjon esitab meile uue ettepaneku ja siis kehtestame ka uue tähtaja muudatusettepanekute esitamiseks suur aitäh ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. järgmine päevakorrapunkt. tegemist on äh, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlamendi äh, määruse ettepanekuga Euroopa ühise müügiõiguse kohta ja Mariann Tiisson on meie raportöör. suur tänu härra esimees, tegemist on tõesti arvamusega, mitte raportiga. mis on komisjoni ettepaneku aluspunktiks olnud? nimelt see, et Euroopa Komisjon on välja selgitanud, et lepinguõiguses sisalduvad erinevused liikmesriigiti on äh, Äh, siseturul suureks tõkkeks ähm, ja me tahame need tõkked eemaldada. ja komisjon on seega huvitatud ühtsest lepinguõigusest, äh, et need tõkked ületada ja see peaks meid viima sellise olukorrani, kus äh, turul kauplejad, need, kes kaupa müüvad ja tarbijad ehk siis teisisõnu kauplemine ettevõtja ja tarbija vahel ning ettevõtjate vahel peaks olema odavam ja bürokraatiakoorem peaks vähenema nii ettevõtjate jaoks kui ka tarbijate jaoks. samas peab tarbijatele tagama kõrgetasemelise tarbijakaitse ja me peaks neile suutma pakkuda madala hinnaga kvaliteetseid tooteid ja teenuseid. ja inimeste usaldusväärsus siseturu suhtes peaks samuti olema kaitstud ka piiriülese kaubategevuse puhul komisjoni ettepaneku sisuks äh, on tegelikult pär-, päris äh, palju huvitavat, nimelt äh, ettepaneku kohaselt ei pea liik-, liikmesriigid oma seadusandlust muutma vaid nimelt liikmesriigid peaksid oma äh, süsteemidesse äh, teisese õigusena, kui tahate, tooma sisse siis vabatahtliku alternatiivsüsteemi, mis kehtiks üle terve Euroopa Liidu ja mis kehtiks teatud tüüpi piiriüleste tehingute kohta, siin on kõik sõnad olulised, tegemist on niisiis vabatahtliku süsteemiga, sellega võivad äh, siis ettevõtjad, müüjad ja tarbijad liituda, kui nad suurenevad, kui me räägime ettevõtjalt, ettevõtete tarbijatest, tarbijavahelise kaubategevusega. tarbija peab sellega olema konkreetselt nõus, ta peab selgelt andma oma heakskiidu äh, kauba tegemise hetkel. ta peab konkreetselt välja ütlema, et äh, ta soovib, et kehtiksid selle ühise lepinguõiguse reeglid. millistes äh, sektorites see kehtib, need, need kehtivad siis ainult piiriüleste äh, müügilepingute puhul, kas siis füüsilised tooted, digitaalsisuga tooted või teenuselepingud ja nendega seotud ja siis muidugi ettevõtted ka ja ka äh, tehingud ettevõtjate vahel. nii et äh, mõlemad on siis kaetud ettevõtja ja tarbija vahelised tehingud kui ka ettevõtjate vahelised tehingud juhul seda, kui üks ettevõtetest on väike või keskmise suurusega ettevõte, kuid ma ei lasku siin detailidesse. millega keskendusin mina oma arvamuses, ma vaatasin, mida arvab äh, meie raportöör, äh, aga siin arvamuses tõesti on minu arvamus paigas, kuivõrd meil ei ole äh, olnud võimalust äh, esialgset arutelu pidada selles küsimuses ja ma pidin kohe selle arvamuse kuidagi paberile panema ja see ongi siis minu panus nii-öelda selle arutelu käivitamiseks. nüüd tuleb edasi vaadata, kuidas läbi muudatusettepanekud on võimalik saavutada äh, see, et äh, raportit muudetaks nii, et meie komisjon saaks seda toetada. nagu öeldud, meie siis oleme ainult arvamuse esitaja ja me peame mõistma, et meie pädevus on piiratud enamus töö tuleb jätta siseturukomisjonile või äh, õiguskomisjonile, me ei pea keskenduma kõikidele tehnilistele detailidesse, õiguslikele detailidesse, see ei ole meie ülesanne. ja kui me sellele tähelepanu pööraksime ainult juriidilistele küsimustele, siis nad meie muudatusettepanekuid üldse ei vaatakski nii et meie peaksime keskenduma majanduslikele aspektidele selle ettepaneku puhul ja kuidas saavutada siis äh, kõige suuremad äh, kasuvõimalused ettevõtjatele ja tarbijatele, nii et me ei pea igat üksikut lõiku läbi võtma. ja seega olengi ma oma arvamusel keskendunud sissejuhatavatele märkustele ja peamiste põhimõtete väljajoonistamisele. ja loomulikult, kui on võimalik kuskil äh, tehnilises osas ka majanduslikku lisaväärtust äh, tagada, siis me peaksime pöörduma äh, õiguskomisjoni ja siseturukomisjoni poole, et nad seda teeksid, meie ülesanne see ei ole. mis nüüd aga puudutab selle ettepaneku sisu? siin ma ütleksin nii palju, et äh, komisjon on ilmselt üleliia optimistlik. Äh, jah, siseturul kindlasti on tõkkeid äh, tänu sellele, et lepinguõigus erineb liikmesriigiti kuid äh, mulle siiski tundub, et komisjon on üle hinnanud oma võimalusi seda asja kuidagi muuta ja me peame seega natukene tuure maha võtma. see ei tähenda seda, et me ei taha hästi toimivat ja lõpuni välja ehitatud siseturgu, see ei tähenda seda, et me ei ole huvitatud siseturust, mis annaks majandusele hoo sisse, mis looks töökohti ja nii edasi ja kui sellel, seega kui sellel turul on tõkkeid, siis need tulebki eemaldada. ja me lähen-, läheneme sellele positiivselt, aga me ei ole liialt optimistlikud. loomulikult tuleb tagada see, et äh, see ravi, äh, mille me määrame äh, majandusele, ei oleks hullem kui esialgne haigus, ehk teisisõnu, kogu see asi ei peaks majandusele minema maksma rohkem kui see valikuvõimalus. ja kui tuleb otsuseid näiteks ettevõtetes langetada, siis see ei peaks, siis ei peaks olema siiski nende huvides, sellepärast et muidu nad ei kavatsegi seda teha ja kogu asi on aja raiskamine. mida see süsteem äh, maksab. ma arvan, et me peaksime lähtuma sellest, mida maksab praegune süsteem, tuleb keskenduda paljudele aspektidele. alles eelmisel aastal tuli jõusse uus tarbijadirektiiv, meie võtsime selle vastu, see on seni veel üle võtmata paljudes liikmesriikides ja see, ta ei rakendata lepingutele ilmselt enne, kui tulevad juba järgmised valimised juulis kaks tuhat neliteist ja seega äh, meil ei ole mitte mingisugust võimalust äh, selle direktiivi edukuse kohta sõna võtta enne valimisi ja siis äh, online vaidluste lahendamine, ka see küsimus tuleb ähm, ära lahendada, see ähm, aga ka seda me ei jõua teha enneaegselt, enne kui, kui valitakse uus äh, parlament. ja siis on väga oluline Rooma üks seadusandlus äh, rahvusvahelise eraõiguse kohta, seal on nimelt öeldud, et aastal kaks tuhat kolmteist tuleb läbi viia Rooma üks määruse ülevaatamine, eriti äh, artikkel kuus see nimelt puudutab seadusandlust, mis kehtib tarbijalepingute osas kui lepingu osapooled langetavad otsuse selle osas, milline, millist lepinguõigust kasutatakse, tuleb valida selline õigus, mille kohaselt tarbijakaitse on tagatud, nii et tarbija peaks saama valida sellise süsteemi, kus tema õigused on kõige paremini kaitstud. nii et seda asja tuleks edasi arutada selles valguses ja loomulikult äh, kõlgub veel suur küsimärk, et kuidas Rooma üks määruse kuues artikkel äh, hakkab kokku jooksma selle arvamusega, mille meie oleme praegu koostanud. see on väga oluline küsimus, äh, me peame nimelt äh, suutma välja selgitada, kas sellest meie, sellest tõusetub meie jaoks üldse lisandväärtust. ja nüüd, mis puudutab tingimuste seadmist, nagu te teate, tarbijaseadusandluse puhul üsna tihti ajame meie taga maksimumharmoneerimist, kuid seda ei, seda ei võta vastu äh, ei eh, parlamendi enamus ega ka tarbijaorganisatsioonid ja seega ehm, alternatiivne süsteem ja selle sissetoomine on võib-olla kõige parem lahendus, see ei olegi nii halb mõte. Eh, tõsiasi, et see hõlmab ka lepinguid ettevõtjate vahel, on teretulnud mõte siinkohal on väga hea, kuigi me tavaliselt ettevõtetevahelistesse suhetesse sekkuda ei taha, sellepärast et siin on sisse toodud see lisatingimus, et üks nendest peab olema väikeettevõte. see on oluline sellepärast, et üsna tihti suured ettevõtted tahavad väikestele peale suruda oma äh, poolt äh, soositud lepingusüsteemi ja, ja väikeettevõtetel on vaja teatavat õiguslikku kaitset nende ettevõtete ees. ja kui me seda ei äh, võimalda neile, siis me ei suhtu nendesse õiglaselt ja ei saa justkui aru sellest, et nende läbirääkimiste positsioonid sanktsioonid on nõrgemad kui suurettevõtete puhul. teinekord me peaksime väikeettevõtetesse suhtuma nii, nagu me suhtume tarbijatesse, turul on võimupositsioonid väga selgelt paigas ja see võim on väga erinev. ja tuleb tagada väikeettevõtetele ka õiguskaitse, nii et ma arvan, et see valik on väga teretulnud ja, ja mina toetan teda, toetan komisjoni selles küsimuses aga samas on ka mõned asjad ettepanekust välja jäänud, väga olulised osad lepingu õigusest nimelt meie ei pea hakkama siin äh, komisjoni lünki täitma, me ei saa nende tööd ära teha, ei saa ära teha ka õiguskomisjoni tööd, aga nimelt äh, me peame välja tooma selle tõsiasja, et need puudujäägid tuleb eemaldada. Äh, ainus lisandväärtus tõeline selle dokumendi puhul on õiguskindlus kui me tahame alternatiivset Euroopa lepinguõiguse süsteemi sisse tuua, siis see peab olema selline süsteem, mille puhul ei ole vaja teha lisauuringuid ähm, õigussüsteemide kohta. Ähm, tähendab, see süsteem peab olema selline, et kauplejad ei pea uurima siis teise riigi äh, lepinguõigust enam eraldi, enne kui kaup tehakse. sellepärast, et muidu sellel äh, määrusel ei ole mitte mingisugust lisandväärtust. ma üritasin selle ka natukene selgemini lahti kirjutada oma arvamuses. põhjenduspunktis kakskümmend seitse näiteks tuleks teha kindlasti muutuseid, muutuseid selle kohta, mis tuleb enne ära teha, kui see määrus vastu võetakse ja nii edasi nüüd äh, nagu öeldud, äh, osad asjad on jäänud siit välja, finantsteenused langevad samuti reguleerimisalast välja, me oleme seda palunud mitmel korral nõukogult äh, rohelise raamatu kontekstis. üritame sõnastada selle koha natukene paremini selles määruse ettepanekus, eriti esitan muudatusettepaneku ja veel kaks küsimust. Euroopa lepingu ähm, näidised, sellest on vägagi huvitatud ettevõtted, kes Äh, peavad siis neid lepinguid pakkuma ja ma oma arvamuses äh, mainin ka seda, et tarbijad, äh, tarbijakaitseorganisatsioonid on sellest huvitatud, selleks, et asju tarbijatele selgitada, meil on vaja selliseid näidiseid, mis on vettpidavad ja, ja mida inimesed saavad kasutada äh, Äh, kui nad seda soovivad ja selle peavad komisjonid kokku panema koos äh, kõikvõimalike organisatsioonide esindajatega, tarbijaettevõtjate organisatsioonidega. seesama puudutab ka koolitust, äh, see on väga kompleksne küsimus. juriidiliselt komisjon peaks vabaühendustele korraldama koolitusi selleks, et selgitada seda kõike inimestele ja inimesed saaksid siis nendel koolitusseminaridel äh, õppida, kuidas see asi käib. ja siis mõned väga konkreetsed juriidilised küsimused selles osas, ma arvan, et ootame ära, millised muudatusettepanekud esitatakse. seesama artikkel kuus punkt kaks äh, Rooma määr-, äh, vabandust, artikkel kuus lõige kaks Rooma määrusest ja selle kohaldamise kohta ja üks problemaatiline koht on kaheksanda ja üheksanda artikli sõnastusmäärusesse, seal nimelt on palju ebaselgust selles osas, mida tarbijad peavad täpselt tegema, äh, milline seadus kehtib siis, kui nad seda alternatiivsüsteemi ei äh, vali ja kuidas nad seda saavad valida, kuidas neid äh, viia kurssi sellega, et neil selline süsteem on. võib-olla see kõik oli natukene tehniline, ma vabandan juba ette, aga teema on juriidiline oma olemuselt Äh, ma, loodetavasti variraportöörid on minuga nõus selles, et kõige parem on keskenduda majanduslikele mõjule, meie ülesanne ei ole keskenduda selle asja juriidilistele detailidele, mm, vaatamata sellele, et mõni meist võib-olla tunneb sellest rõõmu, olles jurist, äh, selliste asjadega tegelema, aga see ei ole meie asi, ootan ära teie seisukohad. suur tänu, proua Tiisen! alustagem siis nüüd variraportööridest härra Njok, kas te olete valmis härra Presedo nimel sõna võtma? jah, tõesti, härra esimees. suur tänu teile. see sarnaselt ähm, äh, maksundusmäärusega, mis puudutab Ülemere territooriumi, esitasime me ka siin muudatusettepaneku, äh, millega pannakse paika miinimummäär äh, maksusoodustuste osas härra Njok räägib valest asjast ja ütleb, ma ei saa üldse aru, miks minul paluti selles küsimuses äh, sõna võtta. mina ei tea sellest mitte midagi. härra esimees ütleb, jah, meil on siin proua Tiisseli arvamuse ettepanek äh, arutelul. no ja aitäh sellisel juhul, härra Njok, selle selgituse eest ja ma vabandan, et äh, ma ei ütlenud teile, millest me täpselt räägime. ei kuule, mida ütleb äh, naljakat äh, saalist. härra Kiigold, aga nüüd äh, härra Klints, jah, kallid kolleegid, mõned lühikesed märkused. ilmselt kõigil on veel meeles, et Mario Monti esitas komisjoni presidendile ühtse turu äh, kohta oma suure ülevaate ja ütles, et äh, Euroopa ühisturul on veel väga suur kasutamatu kasvupotentsiaal, mille me saaksime ära kasutada siis, kui me selle ühisturu või siseturu lõpuni ehitaksime. tema rääkis ühest lisaprojektist, nimelt äh, sellest samast ähm, Euroopa ühisest müügiõigusest, mis siis oleks lisanduseks siseriiklikele äh, müügiõigus, äh, siseriiklikule müügiõigusele. ma arvan, et see ettepanek on teretulnud, see on mõistlik ettepanek, mis loodetavasti leiab üsna pea ka rakendamist. kas see nüüd ka toimib, ähm, selle osas ei saa otsustada meie siin parlamendis ega ka nõukogus või komisjonis öö, äh, otsustab selle asja ära tegelikult see, kas ettevõtted seda kasutavad, see sõltub kõik väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest, see sõltub tarbijatest. Äh, nimelt see, kas nad on valmis äh, selle asjaga liituma või ei e-kaubandus kindlasti praegu tõuseb ja tõuseb kiiresti ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks on väga raske tegelikult müüa oma kaupu täna veel piiriülesel tasandil Äh, tuleb äh, arvestada sellega, et kui piiri ületad, muutub äh, müügiõigus, see toob kaasa lisakulud ettevõtjate jaoks ja kui õnnestubki, siis Euroopa ülene müügiõigus sisse tuua, siis oleks sellest palju kasu kõikidele ettevõtjatele. ja ma olen proua Tisseniga täiesti nõus et me peaksime kasutada kõikvõimalikke lepingunäidiseid ja koolitusi asja selgitamiseks ja siis selle müügiõiguse juurutamiseks. aga ma arvan, et selle eest peaks otsustama siiski Euroopa Komisjon, ei saa asja jätta vabaühenduste või assotsiatsioonide jaoks. me peaksime selgelt äh, Brüsselis äh, kesktasandil välja ütlema, kuidas me kavatseme neid äh, sätteid rakendada jah, et meil on, me oleme huvitatud siis lisarežiimist, aga et äh, lõpetuseks ei kujuneks välja olukord, kus äh, lahendused liikmesriigiti on siiski täiesti erinevad. nüüd, äh, mis puudutab selle ülevaatamise klauslit, raportöör räägib seitsmest aastast, mina eelistaksin viite aastat, noh, vaatame, kuidas selles osas kokkuleppele jõuame aga selge on see, et äh, väga palju sõltub äh, selle projekti praktilisest rakendamisest. ja loomulikult äh, me peame seniste praktiliste kogemustega arvestama ja, ja neist õppima. seega ei ole ma sugugi veendunud, et mõistlik oleks jätta see periood nii pikaks kui seitse aastat. kui selgub kiiremini kui seitsme aasta jooksul, et äh, meil on selle müügiõiguse rakendamisega probleeme, siis ei tohiks äh, ülevaatamisega äh, viivitada. ülevaatamisklauslid tavaliselt määratakse lühikesema ajaga. ja põhimõtteliselt, nagu ma siis ütlesin, suhtusin, suhtume me sellesse projekti positiivselt, ma olen proua Tisseniga nõus äh, et me peame olema ettevaatlikud, me peame tagama selle, et see ettepanek toodaks lisandväärtust. loomulikult me loodame, et see asi on kasulik, me loodame, et see on isegi väga kasulik, aga äh, detailide osas on mul veel kõhkluseid. suur tänu, härra Klints ja härra Kiigolt saab nüüd sõna. meie hetkel ei kommenteeriks asja kas härra Kamali asemel on keegi konservatiivide seast siin? jah, äh, härra esimees, kui lubate, siis mina võtan täna, kehastun täna härra Kamaliks ja räägin tema sõnadega, need ei pruugi alati kokku minna minu seisukohtadega tahan kõigepealt rõhutada seda, et konservatiivid ja reformistid äh, toetavad mõtet lihtsustada ja võimaldada piiriülest kaubandust. siseturg on Euroopa Liidu ainus äh, edu äh, samm olnud ja seda tuleb seega kaitsta, aga ma ei näe võimalust selle ettepanekuga seda siseturgu kaitsta, kui tarbijad kui ka ettevõtjad arvavad, et ühtne müügiõigus mitte mingit kasu ei annaks väga palju on siseturu küsi-, küsimuses räägitud äh, sellest komisjoni äh, röö-, äh, röögatult suutmatust mõjuanalüüsist kasutatud on metodoloogiaid, mis on sogased ja arusaamatud, seda kõike räägib härra Kamal. mina arvan, et seda ettepanekut ei ole vaja ja keegi ei soovi seda, vähemalt kui me vaatame asjadele asjaosaliste seisukohast asi on selles, et komisjon tahab sisse tuua ühtse müügiõiguse, äh, arvestamata oma mõjuanalüüsi äh, tulemustele. ja härra Kamal veel kord siin ütleb, et tegemist on proua Vivian Redingu mingisuguse äh, isikliku plaaniga, mitte läbimõeldud äh, Äh, plaaniga, tegemist on äh, plaaniga, millest nii meie tööstus kui ka ettevõtjad äh, kahju saavad. müügiõigus ainult suurendab koormat ettevõtjate jaoks, see tekitab arusaamatust mm, kui tarbijate seas, seda kõik ütles härra Kamal, kes praegu ilmselt kuskil Londoni City's ringi luusib. suur tänu ja nüüd, kas keegi soovib härra Hendeli nimel sõna saada? kui ei, siis ma annaksin sõna komisjoni esindajale, kui teie soovite sõna. jah, suur tänu, härra esimees, minu poolt ka mõned lühikesed märkused asja kohta. kõigepealt proua Tissoni sissejuhatavate sõnade kohta proua Thyssen äh, saab väga hästi aru, et äh, tegemist on äh, praegu siin majanduskomisjoni arvamusega kõigest, kuid Euroopa Komisjon suhtub väga soosivalt sellesse, kuidas proua Thyssen on sellegipoolest oma tööd teinud väga põhjalikult komisjon on vägagi teadlik sellest, et siseturul on väga palju tõkkeid, asi ei puuduta mitte ainult lepinguõigust või müügiõigust. samas aga müügiõigusega seotud, vabandust, lepinguõigusega seotud piirangud on väga tõsised. võib-olla need takistused on isegi suuremad kui, kui teised takistused, näiteks geograafilised takistused, keeleküsimused, kultuuride erinevused ja nii edasi, mis ka kõik mängivad rolli piiriüleses kaubavahetuses on väga palju selliseid takistusi, mida komisjon ei kavatsegi hakata harmoneerima, näiteks nagu keelelised või kultuurilised aspektid. aga äh, me tahame siiski aidata nii palju kui võimalik äh, tarbijaid ja nii nagu proua Thyssen ka ütles, see on otseselt seotud nende ettepanekutega, mis on esitatud ähm, teiste äh, määrustega. Äh, see ei ole sugugi kohkusattumus, et äh, me oleme müügiõiguse esitanud pärast lepinguõiguse direktiivi jõustumist. asja mõte on selles, et kauplejatel peab olema lihtsal, lihtsam õiguslikus, õiguslikult kindlas keskkonnas oma kaupa müüa piiriüleselt ja tarbijal seda samuti osta. Te viitasite VKE-dele. me oleme siin toonud meelega sisse ühe poolena just nimelt väikeettevõtted, selle tingimuse seadnud, et ettevõtjate vaheliste tehingute puhul üks peab olema väikeettevõte. me saame aru muidugi, millised on tehnilised raskused väikeettevõtetes. üheksakümmend kaheksa Euroopa ettevõtetest aga ometigi on Euroop-, on väikeettevõtted, üheksakümmend kaks nendest on väga väikesed ettevõtted me teame praegu, et äh, kui äh, ettevõtted tahavad müüa mõnda muude liikmesriiki, tuleb kümme tuhat eurot kulutada siin lihtsalt lepinguõiguste erinevuste eest, kümme tuhat eurot selleks, et oma veebilehekülg äh, võõrkeelseks teha, aga see on väikeste ettevõtete jaoks tohutu hulk raha ja sel- ja, ja sellest saab ainult ühte liikmesriiki äh, oma kaupa saada. kui te tahate oma kaupa saada kümnesse, viieteistkümnesse liikmesriiki, tuleks seda kõike teha otsast peale ja see, ja need kulud on täiesti äh, ületamatud väikeettevõtete jaoks ja mis tähendab seda, et väikeettevõte loobub ekspordist. ja kindlasti ei ole neil võimalus äh, eksportida nii paljudesse riikidesse, kui nad sooviksid ja siis veel esitati üks küsimus miks ettevõtjate vahelisi lepinguid puudutava ettepaneku puhul piirab komisjon oma lähenemist ainult VKE-dega? sellepärast, et see on problemaatiline valdkond. suurettevõt-, ettevõtete puhul seda probleemi ei ole, nendel on kõigil oma õigusosakonnad, nad teevad lepingud väga vettpidavaks ja probleeme ei teki, aga kui me räägime VKE-dest, siis nagu ma ütlesin, õigus äh, Äh, abi äh, ja õigusnõustamine on niivõrd kallis, et äh, nad ei suuda seda, nad ei saa seda endale lubada. veel üks näide, me ei laiendanud seda ettepanekut siseriiklikele lepingutele, miks? sellepärast, et sellega ei ole olnud probleeme. komisjon otsustas oma ettepanekus kasutada proportsionaalsuse põhimõtet, öeldes, et me sekkume ainult siis, kui on esile kerkinud Äh, raskuseid. nii nagu härra Kamali kehastus siin täna ütles, tegemist ei ole sugugi proua Redingu öö, äh, Äh, mingisuguse uhkustamisega siin või, või enesele tähelepanu tõmbamisega, me oleme selle ettepanekuga välja tulnud sellepärast, et esile on kerkinud probleem. see ei ole sugugi äh, süsteem, millega kõik kaotaksid, vastupidi, kõik võidaksid. ettevõtjate jaoks tehingute maksumus väheneks, nendel on võimalus eksportida teistesse liikmesriikidesse. aluseks oleks üks kõigi jaoks ühine müügiõigus äh, ja nad saaksid kõikidesse liikmesriikidesse eksportida selle ühtse müügiõiguse alusel, kui nad seda sooviksid. tarbija jaoks tähendab see seda, et äh, valik nende jaoks äh, avaneb ja hinnad langevad komisjon on oma mõjuanalüüsis keskendunud paljudele hinnakõveratele me oleme välja äh, selgitanud sada kõige populaarsemat tarbijatoodet uurinud seda kas need on ähm, ka online'is kättesaadavad. kõige äärmuslikum näide, Küprosel üheksakümmend kaheksa protsenti nendest sajast kõige populaarsemast tootest olid kättesaamatud. väga paljude ettevõtete jaoks on ülikeeruline Küprosele eksportida täna. aga kui me vaatame seal järjekorras kolmeteistkümmet järgnevat äh, liikmesriigi skp kaupa, siis ka need, äh, nendes liikmesriikides üle poole toodetest on kättesaadamatud ja äh, on liikmesriike, kus toote saab kätte kümne protsendi võrra odavama hinnaga. nii et on äh, palju kasu tulemas sellest tarbijale. jah, tegemist on lisandusega Euroopa õigustikule, aga see säilitab äh, kvaliteedi. kvaliteet võib-olla isegi tõuseb kui me nüüd vaatame neid valdkondi, kus äh, me oleme otsustanud jätta reguleerimata, siis äh, need on need valdkonnad, kus äh, meie meelest ei olnud midagi pistmist piiriülese ähm, kauplemisega ja teised valdkonnad olid väga keerulised valdkonnad nagu alaealistega sõlmitavad lepingud, selle me oleme otsustanud jätta liikmesriikide otsustada. mul on väga palju, ma tunnen, mulle meeldib proua Tiissoni ettepanek, et me vaatame sellest hiljem nüüd need äh, lepingu näidised, millest äh, rääkisid äh, nii proua Tyson kui ka härra Klints. me oleme avaliku pakkumise juba avanud selles küsimuses ja ootame nüüd tulemusi. suur tänu, härra esimees, võimaluse eest vastata küsimustele. enne kui me proua Tysoni juurde tagasi tuleme, küsin, kas keegi saadik soovib veel sõna? ei? siis annan sõna proua Tysonile. suur tänu teile. ma võin üsna lühidalt rääkida. ma kuulasin huviga äh, kõiki sõnavõtte, kuulasin huviga komisjoni, esimest korda me räägime sellest asjast. ning ootan kõigepealt kolleegide muudatusettepanekuid ja siis eh, teame ka seda, eh, millise suuna võtab, eh, võtavad fraktsioonid. loodetavasti sekretäriaat suudab meile paika panna ka toimiva ajakava, muidu jääme omadega hiljaks, meil on praegu pisut manööverdamisruumi, sellepärast et siseturukomisjon ja õigusasjade komisjon kavatsevad korraldada seminari, et enne otsuse langetamist ennast paremini informeerida lasta kui arvamus jõuab kohale alles lõpphääletuseks, siis seda arvamust ei vaadatagi. ja temast pole mingisugust kasu. loodetavasti saame eh, kehtestada muudatusettepaneku jaoks sobiva. suur tänu. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg eh, on neljas juuli ning eh, arutame muudatusettepanekuid üheksateistkümnendal septembril ning majanduskomisjonis toimub hääletus eh, oktoobris. ning nüüd lähme viimase päevakorrapunkti juurde. me arutame muudatusettepanekuid eh, raportile, mis puudutab eri liikmesriikide sidusühingute vaheliste intressimaksete ja litsentsitasude suhtes korraldavate valdatavate ühin-, ühiste maksustamissüsteemide kohta ning äh, sõna on raportööri proua Ildiku Kalbeltšil. Ähm, suur tänu teile. ma räägin lühidalt. räägin muudatusettepanekutest räägin sellest, mida tegime enne muudatusettepanekutes äh, kättesaamist, tänan kõigepealt raportööre, mina sain nende käest kaheksateist muudatusettepanekut, kõik need on konstruktiivse iseloomuga ja enamus neist on täiesti aktsepteeritavad. minu äh, põhiline äh, eesmärk oli siis see, et kõige olulisem oli <clears throat> viia ehm, ehm, muudatusettepanekud ehm, kooskõlla olemasolevasse, olemasoleva direktiiviga, võitlemaks, võitlemaks maksupettuse ja kahekordse mittemaksustamisega. teiseks ütlesime, et ma-, põhjendamatut maksuvabastust ei tohiks võimaldada ning viimane põhimõte oli see, et peame ka garanteerima ka parlamendi kaasatuse selle ülevaatusprotsessi käigus. mõningate lahtiste küsimuste puhul ma eh, saatsin meili täna parlamendiliikmetele ja meil oli variraportööridega lühike arutelu, ma üritan välja töötada kompromissmuudatusettepanekud ning äh, ülejäänud muudatusettepanekud äh, jäävad siis selliseks, nagu nad olid, ma tahaksin ühe küsimuse teiega siin veel tõstatada. ma tahaksin paluda teie <clears throat> abi. kui asi puudutab äh, muudatusettepaneku, äh, määruse muudatusettepanekute kehtima hakkamist, siis äh, see peaks kehtima hakkama kahe tuhande viieteistkümnendast aastast ja härra Klintsi muudatusettepanekus, ettepanek puudutab selle siis varasemaks toomist kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast, kui see on tehniliselt võimalik, kui see on tehniliselt võimalik ja me kokku suudame leppida, siis äh, ma olen sellega nõus. kuid ma ei ole kindel selles, et see teostatav on, sest aega on väga vähe. ning on veel üks muudatusettepanek, millega ma ei ole tegelenud ning see on samuti küsimus, mis äh, mille peaks tõstatama härra Klintsiga, see võib olla ka äh, tõlkeprobleem. see puudutab siis äh, teavituskeelt, kas see äh, peaks olema kohustuslik või vabatahtlik, kas see peaks olema soovitus või kohustus? me peaksime selles küsimus, selle küsimuse osas ka kokku leppima. mis puudutab Eh, praegust direktiivi, ärimusdirektiivi, siis ma ei võtnud vastu muudatusettepanekuid selle direktiivi kohta ja ma ootan äh, meie siinset arutelu ja olen valmis vastama teie küsimustele giving.... suur tänu. annan nüüd lõpuks ometi sõna härra Langile, see on nüüd tõesti siis õige teema. ma ütlesin eh, mõnda aega tagasi eh, ma esitasin muudatusettepaneku, mis eh, puudutab siis miinimummaksumäära eh, erandite jaoks. ja teisest küljest eh, eesmärgiks tõsta miinimummäära juhul, kui hübriidettevõtted hü ettevõtetele laieneb kahekordne mittemaksustamine. Need on minu meelest väga olulised selleks, et ähm, garanteerida, et, äh, et direktiivi ülevaatamine ei too kaasa maksudest täieliku vabastamiseks või intressimäärade, äh, äh, intressimäärade maksmisest või litsentsitasude tasumisest Eh, praegusel hetkel kehtiva direktiivi järgi on see kakskümmend viis protsenti, mitte kümme protsenti. Eh, alammäär, mille komisjon välja pakkus, võib kaasa tuua negatiivseid tagajärgi nagu e,, e, nagu sidusettevõtete vaheline kontakttegevus. ootan huviga komisjoni arvamust, kes üritab seda siduda e, emaettevõtete, eh, tütarettevõtete eh, vaheliste eh, suhetega, kuid siin ei ole tegelikult küsimus selles, vaid see on seotud otseste kapitali, otseste või kaudsete kapitali küsimustega. ning me sooviksime ka stabiilse asukoha küsimust, et meie töö oleks ja regindame ühtlaselt. Thank you. I am giving the floor to Mr. suur tänu ja nüüd saan, annan sõna härra Wolf Klint. Äh, suur tänu. mul on väga vähe lisada sellele, mida raportöör juba ütles siin raportöör ütles, et ta rääkis sellest, et ma sooviksin tähtaegu lähemale tuua, kehtimisaega lähemale tuua. ja e, raportöör räägib kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast, minu meelest e, kahekümnendast, mina teeksin ettepaneku, et see hakkaks kehtima juba järgmise aasta lõpust. mina olen ja samuti rääkisime kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpust, mitte kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpust. siin ei tule arvestada mitte ainult nõukoguga, me peame arvesse võtma ka seda, mida ütleb parlament ning äh, mis äh, puudutab nüüd seda kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta resolutsiooni pettusevastase ja, ja maksupettuse vastase võitlusega. ma ei saa aru, millele raportöör siin äh, viitab, sellepärast et me räägime ju sellest, kuidas hoiduda kahekordsest maksustamisest ja sellega seoses ka Eh, maksupettuse eh, vastasest võitlusest. ning eh, raportite keele küsimus, mille esitavad ettevõtted, ei mitte, sidusettevõtted, mitte lihtsalt ettevõtted. minu meelest peaks see olema kohustuslik, selliste raportite esitamine kõikides liikmesriikides, sest nii teavad äh, peavad vastutavad maksundusametid, eh, milline olukord on, eriti puudutab see piiriüleseid suhteid ettevõtete vahel. kus asjaga on seotud kaks või rohkem liikmesriiki. see tähendaks administratiivse eh, koorma vähenemist. härra Kiigold me, ma olen üsnagi ühel nõul selles küsimuses, mulle tundub. ma, oleme nõus raportööriga ja ma olen nõus ka sellega, mida kolleegid siin on öelnud muudatusettepanekute kohta. minu küsimus on, kas muudatusettepanek kuusteist härra Ngokilt kas me võiksime selle kaasata, mille tema välja pakkunud on? võib-olla peaks selle kaasama kompromissmuudatusettepanekusse. ma selgitan ka seda, miks meie esitasime muudatusettepaneku. esitasime muudatusettepaneku, et olla kooskõlas sellega, mis äh, öeldi emaettevõtete ja äh, tütarettevõtete kohta, kellele võiks kasu tuua selline ettepanek, eriti puudutab see seitsmekümne protsendist ettevõtte eh, keskmist eh, tulumaksumäära. Eh, siin praegusel hetkel nõukogu ei ole ettepanekut kuulda võtnud, kui ta võttis vastu oma ettepaneku emaettevõtete kohta. ja paljud liikmesriigid ütlesid et äh, meie parlamendis ei eksi eriti oma arvamuses. et küsimusi peaks arutama paralleelselt, kuigi nõukogu meiega ei pruugi nõus olla, me ei tohiks praegu oma, oma mõtetest lahti lasta, peaksime oma ideede kaitsmist jätkama, sest eesmärgiks on ju maksupettuste vastu võitlemine ning see on seotud ka emaettevõtete ja tütarettevõtete küsimusega. härra Klints rääkis just äh, maksudest hoidumisest ja maksupettusest. ta ütles, et siin on tegelikult ju juttu kahekordse makse, maksustamise küsimusest, aga praegu on meil ju juttu hübriidinstrumentidest. näiteks äh, participation loans sellistest instrumentidest on meil praegu juttu. mõnede jaoks on tegu intressidega, teiste jaoks dividendidega. näiteks Belgias ja Hollandis need, kes selliseid instrumente kasutavad, ei maksa makse. komisjon tegeleb äh, selle äh, küsimusega kahe, äh, mis puudutab siis kahekordset mittemaksustamist ja ta avaldab varsti ka oma teatise selle kohta, see on väga tervitatav. kõigepealt pidi toimuma ka avalik konsultatsioon. meie ütleme oma muudatusettepanekuga viis, et iga kord, kui tekib võimalik kahekordne mittemaksustamine, isegi siis, kui Äh, kui äh, kahe liikmesriigi vahel toimuvat äh, ei, äritegevust ei maksustata, peaks leidma võimaluse, et vähemalt ühekordne maksustamine siiski toimuks. muidu ma olen nõus sellega, mida ütles härra Klints. mõjuhinnangu koostamise kohta me ei tohiks äh, mõjuhinnanguga oodata kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani, sest äh, ettevõtted võivad teha kõik neist oleneva selleks, et äh, üritada maksusid mitte maksta ja liikmesriigid teevad kõik selleks, et neid makse siiski koguda. meie kahetseme väga seda, et nõukoguga selles äh, vallas on ummikusse jooksnud läbirääkimistega ja eh, loodetavasti meie muudatusettepanekuid võetakse tulevikus arvesse, sest muidu see protsess venib veel pikemaks, kui ta seni on. suur tänu, härra Kiiguld, ma annan sõna härra Strejtšeki. Thank you, Mr Chair. Well, I suur tänu, mul pole peaaegu midagi lisada. sest äh, me kõik võime kõrgelt hinnata proua raportööri äh, soovi kompromissidele minna. ei, esitasime ainult tehnilise sõnastuse osas muudatusettepanekuid, mis puudutab maksupettuste maksust äh, kõrvalehoidmist. nii et minu märkused on väga lühikesed me ei toeta selliseid märkusi, mis puudutavad soovi äh, maksumäärasid harmoneerida või neid äh, asendada harmoneeritud Euroopa maksumääradega, kuid äh, ma ei sooviks sellest siiski väga põhjalikult siin rääkida. kaks muudatusettepanekut, praegu pole mul midagi lisada suur tänu teie tubli töö eest ähm,. Ester Klute. härra Klute, suur tänu teile. kuna ma olen viimane sõnavõtja, siis äh, nagu te teate, viimastel kõnelejatel pole eriti midagi lisada sellest, pärast et kõik on juba öeldud. mina sooviksin rõhutada järgmist. Euroopas toimib siseturg. kui me soovime hoiduda kahekordset maksustamist, siis äh, see on hea, kui see nii läheb, seda oleks vaja. meil on erinevad maksurežiimid, see aga toob kaasa maksudest kõrvalehoidmist või maksupettust, nii et minu meelest on väga hea, et raportöör pakub välja erinevad meetmed selleks, et maksupettuse maksudest kõrvalehoidmise vastu võidelda, minu meelest on see väga mõistlik. ja mina esitasin ähm, oma poolt muudatusettepanekud, mis just selles suunas soovitusi teevad. sooviksin rõhutada ka seda, mida ütles kolleeg äh, miinimummaksumäärade kohta. ja ma leian, et see, see, selle, see oleks väga vajalik, sellised maksumäärad ja ma tahaksin äh, tulla ka selle juurde, mida ütles härra Klints äh, Eh, ettevõtete raportite kohta. tema tegi ettepaneku, et need võiksid olla kohustuslikud. me peaksime pisut rohkem teada saama selliste raportite kohta. oleks vaja, et nad liiguks teatud suunas edasi, need ei tohiks olla mingisugused standardraportid kuid nagu ma ütlesin, me peaksime pisut rohkem teada saama selle kohta, komisjon. suur tänu teile. suur tänu proua raportöörile tema tubli töö eest ja ka tema kompromissmuudatusettepanekute eest. ausalt öeldes võtame kuulda muudatusettepan-, liikmesriikide poolseid ettepanekuid selle kohta, kuidas võidelda eh, maksudest kõrvalhoidmise ja maksupettuse vastu. samuti puud-, eh, ka eh, üheksateistkümnenda veebruari resolutsiooni, mis, mille eesmärgiks on selle, seda nähtuste vastu võidelda, see liigub samas suunas kui teie poolt välja pakutud muudatusettepanekud. mis puudutab miinimummaksumäära siis äh, komisjonil on ametlik seisukoht, mis äh, äh, võt-, mida võeti arvesse juba siis, kui võeti vastu direktiivi emaettevõtete ja tütarettevõtete kohta, kui me räägime seitsmekümnest protsendist, siis seitse liikmesriiki jääks allapoole sellest et nagu ma ütlen, vabandust, kuus liikmesriiki, see oli siis Iirimaa, eh, Küprose, eh, Leedu ja ka Saksamaa jääks eh, sellest allapoole, need Need ettevõtted, mis asuvad neist liikmesriikidest, jääks see rakendus, direktiivi rakenduste alast välja. Nende jaoks võiks see direktiiv väga kasulik olla. mis puudutab muid punkte, siis äh, <clears throat> kahekordsemast maksumäärast hoidumine, siis eh, seda kasutatakse eelkõige hübriidinstrumentide juures. mis, ja kui nüüd rääkida kahekordsest mittemaksustamisest, siis see on hea eesmärk, vaadakem aga, kas eh, see direktiiv võib just selles küsimuses kasulik olla. võib-olla tuleks, eh, see peaks see puudutama kõiki ettevõtteid kogu Euroopa Liidus. me peale selle jagame härra Kiigoldi muret kas oleks võimalik ühist reeglit rakendada, mis praegusel hetkel veel ei kehti ning lõpetuseks ma sooviksin öelda, et tõepoolest härra Klints räägib äh, korporatiiv- ehk ettevõtete poolsetest raportitest. meie selle ettepanekut kindlasti kavatseme äh, põhjalikult ka selle ettepanekuga tutvuda ja esitame siis ka omapoolse arvamuse selle kohta tulevikus aga veel kord teie konstruktiivse lähenemise eest raportöörile. suur tänu. kas mõni rahvasaadik soovib veel sõna võtta? ei ole, siis ma annan sõna. annan raportöörile sõna. suur tänu teile teiepoolsete kommentaaride eest. suur tänu komisjonile temapoolsete märkuste eest me peame olema ettevaatlikud selle raportiga, arvan ma. me ei tohiks tema ulatusalast kaugemale minna, me ei tohiks tegeleda küsimustega, mis, eh, mis sellest seda raportit ei puuduta, see peaks olla ohtlik, võiks olla ohtlik. teisest küljest kõik eh, selle küsimusega seotud maksundusküsimused peaks meie jaoks huvitavad olema ning me peaksime jähtuma eelnevatest äh, resolutsioonidest, sellepärast ma rääkisin ka aprillis vastu võetud resolutsioonist, sest äh, punktis kaheksa äh, räägiti ka lähimusdirektiivist ning minu jaoks on see väga oluline osa sellest raportist. see loomulikult ei ole veel üks lisa sisupunkt mis puudutab muudatusettepanekut viis, siis äh, siin on äh, tegu erinevate kontseptsioonidega. mis puudutab asja kontseptuaalset külge, siis on raport tugeval alusel ehitatud, samas äh, ei ole see äh, küsimus veel, selles küsimuses otsuseid langetatud ning ettevõtete raporti osas, raportid ei peaks olema kohustuslikud. ei oleks võib-olla kasulik viidata sellisele seadusele või, või kohustusele või määrusele, mis ei ole kõigile kohustuslik, mis puudutab aga kümneprotsendist määra, siis kümne protsendi, kahekümne viie protsendi küsimus on, on selles, milli-, küsimus on selles siis, millise määra kasuks otsustatakse. küsimus on selles, kas tegu oleks positiivse muutusega ning kümne protsendine määr oleks positiivne või negatiivne lahendus. me peaksime selle peale mõtlema, kõik muudatusettepanek, nagu härra Klint seda juba ütles mis aitavad äh, standardiseerimisele, harmoneerimisele kaasa äh, äh, või ka võrdlemisele kaasa, on positiivsed ja mina leian, et oleks vaja, alati on hea, kui on võimalik adekvaatsed andmed, mille alusel liikmesriike võrrelda. praegusel hetkel äh, Eh, pole see küsimus sajaprotsendilist lahendust leidnud liikmesriikides. ja eh, mis eh, puudutab nüüd jõustumist, siis see on toodud, toodud seda keht-, kehtimisaja algust on toodud meie poole, ehk siis on see hakkab kehtima kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembri lõpust ja minu ainus küsimus on selles, kas see peaks olema kohustuslik või mitte. ning kokkuvõttes tänan teid kommentaaride eest ja panuste eest ja loomulikult üritame vastavalt kokku panna ka hääletusnimekirja, tänan komisjoni nende panuse eest ja kui kõik hästi läheb, hääletame septembris. suur tänu. hääletame üheksandal 9 juulil täiskogus, septembris järgmine eh, eh, komisjoni koosolek on teisel juulil eh, Strasbourgis ning on väga tore lõpetada ennetähtaegselt koosolek.